Buenas tardes a todos. tere õhtust. ma juhatan e-, koosolekut hispaania keeles. Estimados colegas. kallid kolleegid. viiendal septembril kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Livega komisjoni koordinaatorid leppisid kokku eh, korraldada mõttevahetus meie komisjonis sellisel tundlikul teemal, nagu seda on eh, Süüris, Süürias ja Iraagis kinni peetavate välisvõitlejate lapsed ning nende võimalik Euroopa Liitu naasmine. samuti otsustati kutsuda eh, meie koosolekule inimõiguste allkomisjoni ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmed võttes arvesse, mis selles regioonis toimub ning eh, seda, millised eh, kaebused on esitatud kohtutel ja mitmetes liikmesriikides, mille otsas on tehtud, otsas on tehtud kohtuotsuseid ning eh, samas, mille osas lähenemine on Euroopa liikmesriikides olnud äärmiselt erinev, tundub olevat asjakohane ja ajakohane selline arutelu korraldada võime öelda, et meil on vaja üle-euroopalist lahendust, üle-euroopalist lähenemist ning ma loodan kogu südamest, et inimesed ja, ja varad, mis sellega seotud on, saaks oma probleemidele leida lahenduse. ma suure rõõmuga tervitan eh, siin inimõiguste ja julgeoleku allkomisjoni esimehi proua Reenat ja proua Luasot, samuti tervitan siin kõiki teisi kolleege. ma paluksin, et proua Reena, kõigepealt äh, proua Luasot, et ta teeks esialgse avalduse äh, rahulikult ja ning pärast seda saavad sõna meie külalised ning meie äh, Ehm, komisjoni ja teiste komisjonide liikmed saavad esitada küsimusi ning ütlen saadikutele teadvustamiseks ka seda, et mõningate eh, laste vanemad on meie eh, kuulajate seas. ma tervitasin neid enne ja ma tervitan neid uuesti meie komisjoni liikmete nimel ning soovin kogu südamest et äh, tänane arutelu aitaks äh, Euroopa Liidul välja töötada uut koordineeritud lähenemist. ma nimetan mõningad külaliste nimed, proua Malika Malmi, Najat Barisui, Barisul, Dris, härra Dris Butalis, proua Sara Verhoven, proua Samira Lakkel, proua Egildis Karamal la señora Nadine Rosa Rosso, la señora Gita Belhaj y la señora Nabila Mazud. tere tulemast meie komisjoni ning soovime kogu südamest teile kõike kõige paremat. kuna prouad äh, Arena ja Loiseau on äh, juba siin minu kõrval, annan äh, neile mõlemale kaheks minutiks sõna kõigepealt eh, proua Loasoole. tere tulemast, proua Loasoo, teil on sõna. suur aitäh, proua juhataja, aitäh, armas Maite. teema, mida täna käsitleme, on äärmiselt, üks äärmiselt valulik, üks kohutavamaid ja eh, talumatumaid eh, küsimusi, mis on seotud Süüriaga Äh, sest selle tragöödiaga on seotud äh, lapsed, Süüria lapsed esimeses, esmases järjekorras, kellest ainuski ei ole vähimalgi määral vastutav äh, oma enda poolt üle elatud kannatuste pärast. ning meie selle draamaga on seotud ka Euroopast pärit džihadistide lapsed, kes sunniti Süüriasse sõitma oma vanematega, paljud nende seast on ka sündinud Süürias Nad ei ole vähimalgi määral vastutavad oma vanemate kuritegude eest. Nad pole midagi nõudnud nende käest, nad ainult kannatavad ja nad kannatavad aina edasi. Nende vanemad on tekitanud olukorra, kus nad sellisesse olukorda äh, sattusid. Need on üle elanud tõelise põrgu. Daesh ja nende vanemad on nende kannatustes kõigepealt süüdi. aga mida saame meie eurooplastena teha? kas saame neil lasta sure, surra äh, laagrites, kus nad elavad ebainimlikes tingimustes. meie kohustus on tegutseda. mõned liikmesriigid on seda üritanud teha, nad on üritanud kõige haavatavamad äh, kodu, koju tuua neid pingutusi tuleb tervitada, kuid on seotud äh, raskustega ning nendest raskustest tuleb rääkida, sest neid raskusi tuleb aina juurde. julgeoleku puudus äh, laagrites äh, ning keeruline olukord tekitab olukorra, kus naised ei luba oma lapsi ära viia ma tahaksin täna teada, mida me saame teha Nende laste hülgamine ei suurenda meie julgeolekut. meie inimlikkus aga selle võrra väheneks. ning minu küsimus täna on see, kas võime loota, et veel ei ole liiga hilja. suur aitäh, proua Loasoo, teie sõnade eest, järgmisena saab sõna proua Arina. suur aitäh, kõigepealt ma sooviksin tänada äh, tänasel arutelul osalemise võimaldamise eest. meie tänane teema on selline, mille osas liikmesriigid ja valitsused ei soovi tegelikkusega vasta- no,, tegelikkust tunnistada ning vaatavad probleemidest mööda. me ei unusta, et lapsed konfliktiolukorras, kuid eriti nüüd äh, kus äh, lapsed, äh, laste vanemad on, on küll sooritanud kuritegusid, kuid lapsed on lapsed ja nemad on ohvrid. seega tuleb neid kaitsta. rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad räägivad äh, psühholoogilisest mõjust, mille konfliktid, sõjad ja vägivald võivad mõjutada, kuidas nad võivad mõjutada laste psühholoogiat ja nende olukorda täiskasvanuna. miski pole kunagi paratamatu, aga lõplik, kui tegemist on lastega. pedo-, psühhiaatrid räägivad lastest, laste vastupidavusest, nad räägivad, kuidas lapsi on võimalik aidata, kaitsta, jälgida, nad suudavad sõjaõudustest üle saada ning nii on võimalik katkestada vägivalla nõiaring. me tähistame sel aastal laste õiguste kahe, kolmekümnendat aastapäeva. me korraldame kõrgetasemelise konverentsi sel teemal. Eh, laste õiguste harta on kõige ratifitseeritum konventsioon maailmas. see konventsioon meenutab, et enne kaheksateistkümnendat eluaastat on laps ikkagi laps, tal on õigus elule, tal on õigus nimele, eh, kodakondsusele ning identiteedile. tal on õigus elada oma vanematega tal on õigus kohtuda oma perekonnaga, tal on õigus äh, saada kaitset väärkohtlemise vastu, tal on õigus äh, äh, kaitsele oma riigi poolt ning kui riigi seadused kaitsevad paremini kui konventsioon, siis tuleb kasu-, rakendada riigi seadust. kuid õnnetuseks vanemad, lapsevanemad ei pea sellest konventsioonist kinni. see on kahetsusväärne me ei saa lihtsalt suhtuda neisse lastesse kui välisvõitlejate lastesse. teema on keeruline, kuid lapsed tuleb koju tagasi tuua enne muudest poliitilistest küsimustest rääkima. me ei, ei ole rumalad, me teame, kuidas, kuidas vanemad üritavad survestada ja mõjutada Eh, ja eh, meid, nad üritavad öelda, et ilma laste, ilma meieta ei lähe lapsed kuskile, hea küll, aga siis võtame, toome need vanemad tagasi ja pane, saadame nad kohtusse, kus nende üle mõistetakse kohut sooritatud kuritegude eest. meie kohtusime New Yorgis eh, Agnieszka Nalamariga, kes tegeleb kohtuotsuseta arreteerimiste küsimustega. ta ütles, et ei ole olemas parimat lahendust, kuid ilmselge on see, et võitlejad tuleb, peaks kohtu alla saata riigis, kus nad on äh, kuriteo kooristanud ning oluline on äh, garanteerida, et nad saaks õiglase kohtuprotsessi äh, ning kui me soovime aidata lapsi, peame andma õigusi ka nende vanematele. suur aitäh, proua Reena, teie sõnade eest. lugupeetud daamid ja härrad, kuulame nüüd meie külalisi ja siis anname sõna koordinaatoritele ning äh, pärast saavad äh, sõna äh, erinevate komisjonide liikmed. kuna aega on vähe, siis me palume teid, et, et te teataks sekretäriaadile koheselt, kas soovite sõna võtta, nii suudame oma kõneajad paremini välja arvutada. teisest küljest aga kui arvestame välja, mida teha on, kui palju rääkida on võimalik, siis ma olen kõneajaga väga range ning teen seda eh, lugupidamisest teie vastu, et kõik, kes, kellel on olulisi eh,, kellel on olulisi asju öelda, et nad saaks neid öelda. niisiis, järgmisena saab sõna Marine Dominique Baron, kes on ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo Euroopa piirkondliku büroo inimõiguste ametnik Te saate kümneks minutiks sõna. palun, palun, teil on sõna, suur tänu, et tulite First of all, I would like to thank very much the Libe committee. esmalt tahaksin tänada Libe komisjoni selle arvamuste vahetuse korraldamise eest ning selle eest, et olete kutsunud ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku büroo teiega ühinema. tutvustaksin lühidalt meie büroo tööd selle teemaga. me oleme ÜRO globaalse äh, terrorismivastase koordinatsiooni büroo aktiivne liige, need teemad puudutavad kriminaalõigust, äärmusluse ja vägivalla ennetamist ning äh, soolise võrdõiguslikkuse integreerimist. me ju juhime inimõiguste ja õigusriigi töörühma tööd ning oleme pühendunud vastutuse ja ohvrite õiguste tagamisele ning ennetava lähenemise loomisele. oleme riikidele koostanud suunised, mis puudutavad äh, välisvõitlejate poolt osutatavat ohtu ning äh, süsteemis on väga palju erinevaid allikaid, olen koostanud äh, selle kohta nimekirja, mida jagan sekretäriaadiga. meil on Beirutis Süüriale pühendatud büroo, meil on büroo ka Iraagi teemadele ning meil on ka Genfis Süüria teemadega tegelev amet. kooskõlas laste õiguste konventsiooniga peame äh, lasteks pidama kõigi, kes on kuni kaheksateistkümneaastased. erinevad päritolu lapsi mõjutavad välisvõitlejate teod, nad on ohvrid või äh, väidetavad süütegijad, ehk siis need, kes on värvatud äh, piiriüleselt, tihtipeale ka veebis need, kes on sunniviisiliselt värvatud äh, inimkaubanduse kaup, kaudu, need, kes on võitlusesse toodud äh, perekonna poolt ja need, kes on olnud endiste ISISe territooriumitel või kelle vanemad on olnud äh, näiteks välisvõitlejate vägistamise ohvrid. olenevalt kategooriast on ÜRO-s äh, süsteemiülene konsensus Äh, repatrieerimise kohta. esmaspäeval tegi UNICEF-i tegevdirektor avalduse, mis kutsus valitsusi üles repatrieerima lapsi enne, kui on liiga hilja. samamoodi soovitas ÜRO laste õiguste komisjon äh, Belgial veebruaris äh, soodustada kõigi Belgia laste repatrieerimist ja võimalusel ka nende perekondade repatrieerimist sõltumata nende vanusest või seosest relvastatud konfliktiga. sama on teinud ka terrorismivastase võitluse äh, eriraportöör. Äh, seda äh, kõige viimasema, kõige hiljutisemalt Euroopa Nõukogu kaudu, kus kutsuti üles läbi viima repatrieerimist, mis on ainus rahvusvahelise õigusega kooskõlas tegevus laste ja täiskasvanute teema on väga keeruline, ma tahaksin kümne minuti jooksul keskenduda kolmele teemale. kõigepealt ülevaade äh, olukorrast Iraagis ja Süürias koha peal, teiseks äh, laste, äh, valitsuste kohustused ja kas neid kahtlustatakse inimõiguste rikkumises ning lisaks ka julgeolekuohud. tahaksin need asetada laiemasse terrorismi ennetamise konteksti kõigepealt olukord koha peal. räägime riikides, lastest, äh, kes on riikides, kus on tõsised julgeoleku ja inimõiguste ohud. Iraagis on umbes üks koma kaheksa miljonit äh, seismilt ümber paigutatud inimest ja üle kuue miljoni inimese vajab humanitaarabi. kaitse ja julgeolek on suurimad inimõiguste prioriteedid Äh, ning me tahame, et inimesed saaksid ohutult pöörduda koju, kuid selles kontekstis on Türgi hiljutine sõjaväeline operatsioon suurendanud seda hädaolukorda, kus perekonnad äh, põgenevad Süüriast Iraaki. Süürias äh, on hinnanguliselt üksteist koma seitse miljonit inimest konfliktist mõjutatud, sealhulgas viis miljonit last. Süürias on olukord murettekitav Kagus, Kirde-Süürias, äh, mis on kõige mõjutatum piirkond, äh, vajavad üks koma kuus miljonit inimest humanitaarabi. septembri äh, lõpus oli Al-Hom laager suurim ala, kus olid ümber paigutatud inimesed pea üheksakümmend protsenti nendest inimestest selles laagris olid lapsed ja naised olukord on meeleheitel ning üh-, veelgi keerulisem, arvestades Türgi sõjalist operatsiooni ning talve saabumist. keeruline on tuvastada lapsi, kes on seotud välisvõitlejatega, aga UNICEF-i ja teiste hinnangul on äh, pea kakskümmend kaheksa tuhat last äh, kuuekümnest riigist kes on lõksus Süürias, peamiselt äh, laagrites ning äh, hinnanguliselt ei ole neil õigust laagritest äh, lahkuda ning neid peetakse tegelikult kinni. vähem kui kakskümmend protsenti neist on kaheteistaastased või vanemad ja pooled neist on nooremad kui viieaastased. kakskümmend tuhat nendest lastest on Iraagist ning kaheksa tuhat last äh, muudest riikidest. arvatakse, et äh, seitsesada kuni seitsesada viiskümmend välisvõitlejate last on Euroopa Liidu riikidest. suurim lasterühm, umbes kolmsada, on väidetavalt Prantsuse päritolu. Need äh, arvude käi mitte ainult Kirde-Süüria kohta, aga näiteks meil on kakssada last ka Hollandist ja kuuskümmend Ühendkuningriigist. ka Saksamaalt ja Rootsist on märkimisväärne hulk kinnipeetavaid, aga me ei ole näinud laste kohta käivaid arve. enamik neist äh, asuvad äh, selles mainitud laagris, eraldi ülejäänud rahvastikust, neil ei ole juurdepääsu samale äh, toidu ja vee allikale, mis, äh, mida kasutavad teised laagrielanikud. üheksa-aastaseid noori peetakse kinni koos täiskasvanutega. ja teadaolevad arvud on ilmselt äh, isegi suuremad. Pole mingit selget väljavaadet õigluse saabumisele. kõik välislapsed on haavatavad ning vajavad kiiremas korras kaitset edasise ohu eest enne sõjaväelise operatsiooni algust äh, juhtis komisjon juba tähelepanu dramaatilisele olukorrale, mis on muutunud veelgi ebastabiilsemaks pärast oktoobri algust. Need, neile on suurenenud äh, oht, äh, ohud nende isiklikule julgeolekule, aga ka psühholoogiliste traumade oht on suurenenud. Need numbrid ja faktid näitavad, et äh, sarnaseid kogemusi on ka teistel riikidel, aga ma tahaksin meelde tuletada ka, et äh, kahtlustatavate välisvõitlejate äh, ja nende perekondade repatrieerimine ei ole mitte ainult Euroopa Liidu probleem, vaid suur hulk välisvõitlejaid on Iraagist, Põhja-Aafrikast ning Kaukaasia piirkonnast. üldine arutelu näitab, et Euroopa Liidu riikidel palutakse kanda oma koormat, aga seda arutelu, selle arutelu alguseks peavad olema faktid ning humanitaarsed lahendused. nüüd riikide kohustused. peamine kohustus on tagada kooskõlas laste õiguste konventsiooniga laste parimad huvid äh, ja selleks on nende repatrieerimine riigid peavad rohkem pingutama, et pakkuda konsulaarabi, toetada kodakondsuse määramist, kui see on vajalik, ning tagama väärika ja turvalise ning vabatahtliku laste repatrieerimise oma päritoluriiki. perekonna ühtsuse säilitamine on ülioluline selleks, et kaitsta kõiki neid lapsi. vähemalt seitseteist riiki on juba repatrieerunud rohkem kui kuussada viiskümmend last. paljud neist elavad nüüd koos oma pereliikmetega, paljudel juhtudel ka oma emadega, kes nendega koos naasid. Euroopa Liidus ja palun parandage mind, kui ma eksin, sest et need äh, arvud ei ole lihtsasti kättesaadavad. kaheksa kuni üheksa riiki on repatrieerinud koos väga vähesel hulgal lapsi. väga väike on see arv võrreldes äh, Mm, nende rahvuste arvuga äh, laagrites. enamasti on tegu orbudega või saatjate lastega. enamasti on tegu nooremate lastega, sest äh, neid peetakse kõige väiksema tõenäosusega äh, välisvõitlusega, välisvõitlejatega seotuks. nüüd eristatakse siin ohvreid ja väidetavaid süütegijaid, aga see eristamine võib olla keeruline osad võivad olla terrorismi, seksuaalvägivalla või inimkaubanduse äh, ohvrid, aga samas nad võivad olla ka toime pannud süütegusid. kuid kõik lapsed, kõik, kes on nooremad kui kaheksateist aastat, äh, peaksid saama ohvri kohtlemise osaliseks. lapsed, kes liituvad terroristlike rühmitustega, teevad seda tihtipeale hirmust, manipuleerimise või ellujäämise nimel arvestades äh, erinevaid olukordi, siis need põhjused, äh, miks nad liitusid, on väga erinevad ning tuleb äh, juhtumipõhiselt analüüsida, miks nad liitusid ning prioritiseerima peab rehabilitatsiooni ja repatrieerimist. esialgsed uuringud toimuvad laagrites, aga need ei ole kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ametivõimudel on üha raskem äh, laagreid isegi kontrollida. loomulikult Türgi operatsioon avaldab ka väga palju survet. hulk riike kaalub äh, praegu äh, üleviimist Iraaki. peamine kaalutlus on see, et ISISe liikmeid tuleks samas piirkonnas kohtu alla anda seetõttu meil ei ole ühte tasakaalustatud lahendust, aga me ei saa asendada, me ei saa kuidagi välja vabandada neid lääneriike, kes saaksid äh, need isikud suunata äh, korralikku kontrolli, et äh, oleks õiglane kohtumõistmine. ja need riigid, neil on võimekus võtta tagasi oma riigi kodanikud, anda neile juurdepääs äh, õiguskaitsevahenditele ja reintegratsiooniteenustele. ning kui nad seda ei tee, siis nad äh, suurendavad veelgi seda äh, humanitaar-. palun hakake lõpetama. Just to conclude um,, I just would like to replay. kokkuvõtteks tahaksin asetada need arutelud laiemasse konteksti terrorismivastases võitluses nagu välisasjade äh, minister Hollandist ütles, siis välisvõitlejad on välisvõitlejad ainult nende riikide jaoks, kus nad äh, probleeme tekitavad. aga nad on meie tuttavad, nad on meie laste klassikaaslased, inimesed, keda me näeme poes, nad on meie äh, kaasmaalased. seega me ei tohi suurendada seda humanitaarkriisi koha peal sest kui me seda teeme, siis see võib õhutada veelgi välisvõitlejate mobiliseerimist ja suurendada religioosset äh, diskrimineerimist. laagrites toimub endiselt äh, radikaliseerumine. laste kannatused mitte ainult ei pikene seal laagrites, vaid lisaks suureneb äh, nende kokkupuute oht terrorismiga. lisaks on oluline märkida, et äh, sõjaväeline op-, sõjaväelised operatsioonid äh, seavad ohtu laagrite julgeoleku, meil on olnud juba põgenemisi. seega, kui me küsime, kas äh, me peaksime lapsi repatrieerima, siis võttes arvesse julgeolekuohte oma riigis, see on põhiline kaalutlus, aga võib-olla kui me ei repatrieeri neid, siis võib-olla see isegi suurendab seda ohtu, et suurenevad terrorismi äh, ilmingud. siin ma lõpetaksin, meil on erinevad soovitused ja programmid, mida liikmesriigid saavad kasutada. suur aitäh, ma ütlen teile veel kord, et äh, pea, üle kahekümne inimese soovib sõna, kui me räägime rohkem, kui kõneaega antud on, siis väga paljud jäävad oma rääkimisvõimalusest ilma, nii et ma palun, et kõik sõnavõtjad peaks oma kõne ennast kinni. ning äh, meie külalised saavad sõna kümneks minutiks ja sellest hetkest alates ma võtan mikrofoni ära. järgmine kõneleja on terrorismivastase võitluse koordinaatori peanõunik. Teil on nüüd sõna, tere tulemast. Thank you very much uh,, Maite This.... aitäh, Mart, meil ei ole Euroopa Liidu poliitikat uh, välisvõitlejate ja nende pereliikmete tagasitoomiseks Süüriast ja Iraagist. tegemist on liikmesriikide arvates siseriikliku julgeoleku küsimusega, nad tahavad otsustada iga kaasuse eraldi. tegemist on väga tundliku küsimusega. liikmesriigid on tõesti tagasi toonud välisvõitlejad ja nende pereliikmeid, seda siis tihti üksikjuhtumite põhjal ja ka tihti alasaat-, saatjate alaealisi seitse liikmesriiki praegusel hetkel üritab õiglust äh, jalge alla seada sealses piirkonnas ja mõtleb selle peale, kuidas kriminaalkohut kaasata. Euroopa Liit on tegelikult olnud tegev välisvõitlejate ja nende pereliikmete tagasitoomises ja ma tahaksin selgitada, mida on tehtud ja siis räägiksin, mis tagajärjed on president Trumpi otsusel võtta, viia Süüriast väed välja ja siis räägiksin veel ka lastest ja laagritest. Euroopa Liidu tegevus meie radikaliseerumise teadlikustamise võrgustik on käsiraamatu koostanud selle kohta, millised on meil parimad kogemused välisvõitlejate, nende pereliikmete tagasitoomiseks. ja seal on eraldi osa laste kohta, kes vajavad erihoolt keda on vaja tuua tagasi, sest neil on näiteks vaja ka psühholoogilist abi. nagu öeldud, mõned liikmesriigid on juba konflikti alati inimesi tagasi toonud ja Prantsusmaal ja Belgias on ka eriteenistused, kes tegelevad nende laste ja nende taasintegreerimisega. DJ Eco pakub humanitaarabi Süüria laagrites, ka nendes laagrites, kus Euroopa Liidu välisvõitlejate lapsi hoitakse ja hoolimata kurdi rünnakutest humanitaarabi andmine jätkub äh, ja seda tehakse siis koostöös kohapealsete jõududega. Euroopa Liit on üritanud ka äh, saada rohkem informatsiooni sõjategevuse kohta, julgeoleku kohta, üleüldiselt piiride kohta ja tagasitoomise puhul on probleemiks ka see, et välisvõitlejaid ja nende naisi on väga raske süüdi mõista, sest meil ei ole tõendeid. rohkem infot aitaks seda olukorda lahendada. Euroopa Liidu Äh, terrorismivastane koordineerimiskeskus korraldas koos USA-ga juulikuus äh, seminari, kus äh, räägiti just lahingutegevuse infost ja peale selle on ka esimene terrorismi identifitseerimise rakkerühm loodud selleks, et saada täpsemat pilti välisvõitlejate kohta. Euroopa Liit annab ka öö, Põhja-Aafrika riikidele abi, eriti just Tuneesias, selleks, et anda abi siis välisvõitlejatele, nende liikmes, nende pereliikmetele. Euroopa Liit ning Tuneesia korraldasid ka seminari selle kohta, kuidas Euroopa Liit saaks abi suurendada. üks küsimusi, mida Euroopa Liit teeb, on see, et äh, üritatakse Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikides just Interpoli infot edastada ja seega on näiteks Iraagist saadud rohkem infot vangistatute kohta, samamoodi Jordaanias ähm, piiripunktides kogutud infot on saadud ja siis on veel üks ka, üks Interpoli projekt, äh, mille puhul siis üritatakse nutiseadmetega seotud võimalusi info saamiseks. tegemist on tõesti ideoloogilise aruteluga, näiteks et terroristid imbuvad tavapagulaste kohta ja siis Interpol on nüüd identifitseerinud üle tosina kahtlustatava välisvõitleja, kes on üritanud Vahemere kaudu tagasi Euroopa Liidu tulla ja ka Kambja pagulased, kes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillis arreteeriti ka nende hulgas oli välisvõitlejaid. nüüd Trumpi otsus Süüriast jõud välja tuua. Türgi sõjaväeoperatsioon Põhja-Süürias, puhvertsooni loomine, kurdi äh, Süüria demokraatlike jõudude ning Assaadi kokkulepe Venemaa egiidi all on olukorda muutnud ja see tähendab seda, et võib-olla me peame oma poliitikat üle vaatama väga paljud laagrid on äh, STF-i kontrolli all ja tundub, et laagrites on olukord veelgi raskem. nüüd on kolm võimalikku arengut. Äh, et välisvõitlejad ning nende lapsed põgenevad. USA ametivõimud on öelnud, et umbes sada välisvõitlejat on juba Süüria äh, vanglatest põgenenud ja öeldakse, et umbes kaheksasada naist ja last on ka äh, ühest laagrist äh, lahkunud. välisvõitlejaid on türklased juba arreteerinud ja võib juhtuda, et nad saadetakse oma koduriikidesse tagasi. samamoodi Assad võib need vanglad ja laagrid üle võtta ning kasutada välisvõitlejaid ja nende pereliikmeid vahetuskaubana. ja peale selle on ka risk, et äh, hakatakse välisvõitlejaid salaja ümber paigutama või tagasi saatma ja see tähendab seda, et Äh, väga tähtis on, et välisvõitlejad ja nende pereliikmed identifitseeritakse Euroopa Liidu välispiiril. Äh, seega Euroopa Liit saatis äh, kirja nõudes rohkema info sisestamist Schengeni infosüsteemi, seda infot siis, mida oleks võimalik saada USA-lt ka nende välisvõitlejate kohta, kellel ei ole Euroopa riikide kodakondsust nüüd on väike võimalus võib-olla kuu või poole aasta jooksul, mil äh, välisvõitlejad jäävad siis STF-i kontrolli alla ja see tähendab seda, et DJ Eco võiks siin ka natukene, kas te võiksite natukene aeglasemalt rääkida, ütleb esimees, sellepärast et meil on ka tõlge. jah, DJ Eco võiks äh, ka humanitaarabi suurendada ja võib-olla äh, oleks võimalik ka riskianalüüse läbi viia, eriti just pereliikmete puhul, kes ikka veel on laagrites ja peale selle võiks ka seal mingeid tegevusprogramme alustada, et näiteks äh, need naised, kes tõesti soovivad muutuda, neid tuleks eraldada eriti radikaliseerunud naistest. mõned naised on tõesti väga äärmuslikud ja sunnivad isegi laagris teistele peale islamiriigi reegleid. nüüd lapsed lapsed Süüria vangilaagrites on tihti väga noored. mõned isegi, paljud neist isegi alla kuueaastased ja need lapsed on põhiliselt kõik ohvrid, eelkõige ohvrid. mõned äh, puhul on emad neile juba väga palju äh, islamiriigi reegleid sisse sündi, süstinud ja kalifaadi reeglid mängivad väga tähtsat rolli ja naised on nüüd need, kes, kelle ülesandeks on pandud järgmiste kalifaadi eest võitlejate kasvatamine, seal näidatakse isegi islami reegleid tutvustavaid filme ja öeldakse, et mida parem need lapsed tagasi koju tuuakse Euroopasse, seda parem. seda lihtsam on neid ravida ka saadud traumadest. mida vanemad need lapsed on, seda suurem on nende radikaliseerumise risk ja seda raskem on neid ühiskonda taasintegreerida. julgeoleku vaatevinklist äh, naiste, äh, vabandust, laste võimalikult varajane tagasitoomine on kõige parem. on kohtuotsuseid, mis nõuavad valitsustelt äh, teha rohkem jõupingutusi laste ja nende emade tagasitoomiseks, kuid see küsimus on väga kompleksne. siin on kolm probleemi. esiteks, väga paljud ütlevad, et lapsi ei tohi emadest eraldada aga emad on tihti väga radikaliseerunud. ja kasutavad takiat, seega on väga raske neid äh, identifitseerida ja seega äh, tuleks ka küsida, et mis on kõige rohkem laste huvides, jääda radikaliseerunud emaga või tulla tagasi Euroopasse ja elada teiste pereliikmetega. teine probleem, siiamaani STF ei ole lubanud äh, laste tagasitoomist ilma emadeta. just sellepärast liikmesriigid siiamaani on äh, võtnud tagasi saatjad alaealisi ja orbe. ja kolmandaks, äh, kui Ameerika sõjavägesid enam kohal ei ole, siis kuidas on üldse võimalik lapsi tagasi tuua? jah, seda on muidugi võimalik teha veel enne, kui Assad uuesti kontrolli üle võtab, äh, üle selle regiooni. üks Iiri naine oma kaheaastase lapsega ähm, põgenes STF-i all olnud äh, äh, vangilaagrist Türgi piirile. Iiri ametivõimud ja ka eriüksused olid seal selleks, et aidata tal pöörduda äh, äh, kõigepealt, äh, edasi liikuda kõigepealt Türki ja tagasi pöörduda sealt siis Iirimaale nii et lastega seotud ja välisvõitlejatega seotud küsimused Süürias ja Iraagis on väga komplekssed. julgeoleku mõttes oleks kõige parem need lapsed võimalikult vara tagasi tuua, aga see ei ole lihtne, arvestades just radikaliseerunud emadega ja sellega, et STF ei ole nõus lihtsalt lapsi tagasi tuua ja peale selle on ka tagasitoomisega seotud operatiivsed probleemid. ja Euroopa Liit ähm, jagab neid muresid, aitäh! Muchísimas gracias, señora Henn. suur tänu. järgmisena saab sõna Paul van Tichelt, kes on Belgia ohuanalüüsi koordineerimisüksuse direktor. suur tänu, et tulite uh,. Thank you, Mrs Chair for the inv-. suur aitäh, juhataja, kutse eest üritan mitte rääkida üle kümne minuti, mis pole eriti keeruline, sest mul oli juba võimalus selgitada Belgia nägemust sellest küsimusest äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta jaanuaris selles komisjonis ning ma sooviksin midagi lisada, minu esimene ähm, äh, äh, märkus oleks küsimus, kui kaua me mõtteid veel vahetame selles küsimuses. me vahetame mõtteid juba paar aastat. ning kui kaua me seda veel teeme? ma arvan, et kõik sellesse delikaatsas äh, kiireloomulises äh, humanitaarküsimuses äh, on juba vahetatud. mina olen ohuanalüüsi koordineerimisüksuse direktor, minu missioon on koguda infot, seda analüüsida ning teha ohuanalüüsi, teha pistelist äh, ohu, pistelisi ohuhinnanguid ning eh, just selle tegevuse tõttu mind kutsuti siia, lisaks sellele, lisaks sellele on meie ülesanne ka eh, koordineerida erinevate agentuuride eh, tegevust radikaliseerimise vastases võitluses Belgias. suurim oht eh, ning see on ka väga tõsine murettekitav küsimus, eh, on välisvõitlejad eh, ning nende lapsed, kuid Euroopa jaoks kõige suurem oht on siis nii-öelda üksiktegutsejad, üksikud hundid, kes ei ole Süürias käinud, kes tegutsevad siin kohapeal, keda ise, keda innustavad äh, äärmuslased, need ei ole ainult äh, sufistid, äh, need äh, võivad olla ka näiteks äärmusparempoolsed. me peaks hoiduma sellest, et me kõiki ühe mütsiga lööme, mina olen see, et ma ürit-, kes peab üritama objektiivne olla ning individuaalselt olukorda hinnata. me ei saa vaadata kõrvale sellest, mis juhtus Belgias kahekümne teisel märtsil kaks tuhat kuusteist. me olime sellest kõik traumeeritud ning see eh, kahtlemata mõjutab negatiivselt meie eh, praeguseid eh, arutelusid. peaksime vaatama lapsi selles olukorras, kus nad on ning minu üldine märkus, kaheaastane laps ei ole kuueteistaastane laps, peaksime vaatama, kas lapsi eh, on eh, mõjutatud, kas nad on kuritegudes osalenud, kas eh, nad on lihtsalt traumeeritud, nähtud jõhkrustest ja julmusest. Belgia seisukohast lähtudes võib öelda, et enamus lapsed on kaks-kolm-neli aastat vanad ning need on sügavalt traumeeritud äh, ja peame selgelt äh, ütlema, et nad on ohvrid. ning äh, pikas perspektiivis äh, eh, need lapsed ei ole julgeolekuoht. Nad on humanitaarküsimus, mis tuleb lahendada, mis eksisteeris juba enne seda, kui USA väed sellest piirkonnast lahkusid ning Türgi väed sisse tungisid luureteenistused äh, on saanud juba informatsiooni äh, kuid ja isegi aastaid. Äh, ka näiteks Belgia arstide meditsiiniliste missioonide käest laste kohta, kes elavad eluohtlikes tingimustes, suures vaesuses neis laagrites ning äh, on suur oht, et eh, kas nemad või nende lapsed satuvad jälle džihadistide eh, mõju välja, kuid sellest rääkis juba eelkõneleja. lapsed on ohvrid, eh, peaksime sotsiaalselt ennetavalt tegeleda, tegelema, me teeme seda Belgias, me kolmkümmend last juba vastu võtnud kellest äh, kuus viimast toodi tagasi selle aasta juunis ning Belgias äh, on luksus nagu ka mujal Euroopas, et äh, me oleme rikas riik, mitte ainult selles mõttes, et meil on palju raha, vaid ka sellepärast, et meil on head noorsooga, heaoluriigiga seotud sätted, me ei pea jalgratast leiutama nende laste aitamiseks, meil on võimalused olemas nii Flandrias kui Valloonias ning noorsookohtud saavad otsustada, kuidas neid lapsi kõige paremini aidata. ma sooviksin seda eh, lisada. Eh, sel, sellel teemal Belgias rohkem eh, räägitud võib-olla ei ole, kuid nagu Kristjan seda ka ütles on äh, mitut erinevat äh, perspektiivi, siin ei ole juttu ainult humanitaarküsimused, vaid äh, muud poliitilised, geopoliitilised küsimused kõne all ning ja kui me räägime lastest, räägime ka emadest, kui räägime emadest ja isadest, siis peame konstateerima, et äh, nende osas on poliitilist konsensust vähem, kuid lastevanemate osas, kordan seda, mida ma ütlesin enne, peaksime tegelema iga indiviidiga eraldi, peaksime olema objektiivsed, me ei tohi eh, ühe mütsiga lüüa. nagu hollandi keeles öeldakse, me ei. kõiki ei tohi üle viisaga, vitsaga lüüa, nagu Belgia kolleegid siin teavad. ning äh, on emasid äh, kes on olnud laagrites juba üle kahe aasta, meil on usutavad äh, äh, andmed selle kohta, et nad äh, soovivad tagasi tulla, nad ei tunnista enam seda ideoloogiat. teiste kohta on meil informatsiooni, et nad võivad olla veel ideoloogiliselt äärmuslased ning see puudutab eriti neid, kes Eh, tabati pärast Bagusi langemist selle aasta märtsis. ma sooviksin lisada veel üht eh, märkuse. seda ei ole veel öeldud eh, kuid ma ütlen seda Belgia seisukohast, riik, ilus riik Euroopa südames. meie seisukohast Eh, on, meie seisukoht on selline, et selline keeruline küsimus tähendab, et on vaja suurt rahvusvahelist koostööd, mitte ainult operatiivtasandil, vaid ka poliitilisel tasandil on vaja ühtset Euroopa multilateraalset äh, lähenemist selles keerulises valdkonnas. nagu siin öeldi ma ütlen seda veel kord, sest see on nii tähtis, mis puudutab siis infovahetust, sest, sest väga raske on saada täpset infot viimastel nädalatel pärast hiljutisi sündmusi. koostöö on vajalik läbirääkimiste pidamiseks liikmesriikide vahel kui me räägime kas kurdidega läbi või süürlaste või iraaklastega, rahvusvaheline koostöö on oluline ka selleks, et luua eh, tagasisaatmissüsteemid paljudes riikides eh, on seda juba korraldatud. Need eh, operatsioonid on keerulised, väga delikaatse iseloomuga ning ma arvan, et me peaksime jagama oma kogemusi ja tavasid selles valdkonnas ning mu küsimus on, kas me seda piisavalt teeme rahvusvaheline koostöö, see on samuti väga oluline. minevik on meid äh, õpetanud äh, selles, äh, et rahvusvahelised infojagamissüsteemid, Interpol, Europol, et me peame mõtlema, pidama meeles, et biomeetrilised näitajad, samuti sõrmejäljed peaks olema selle operatiivse infovahetuse eh, käiku ning Belgia seisukohast rääkides oleme me juba koostööd parandanud, mõnikord eh, lausa eh, silmipimestavaltki hästi, kuid peame jääma siiski enesekriitiliseks ja küsima, kas teeme piisavalt. mul on veel viis sekundit, ärgem unustagem, kui vaatame laste rahvust, siis näeme, et väga paljud et tegemist ei ole ühedimensioonilist küsimust, mõnel on Hollandi ema, Belgia isa ja siis Belgia isa sureb ära ja siis eh, on veel teisi eh, vendi ja õdesid, eh, Saksa või Prantsuse vanemaga, selle näitab samuti, et meil on vaja ühtset Euroopa lähenemist. tänan teid tähelepanu eest, olen valmis vastama teie küsimustele. suur aitäh Teie sõnad ei lange kurtidele kõrvadele. jagame teie muret ja frustratsiooni. ning teie soovitustele toetudes äh, töötame edasi. järgmine saab sõna Jacqueline Heil, äh, kes on Save the Children Eest koostööbüroo juhataja. Thank you very much, Chair, for this opportunity aitäh, juhataja, et olete pakkunud meile võimaluse äh, rääkida vabaühenduse tööst, kes tegutseb Kirde-Süürias äh, ja osutab äh, hädaabi lastele. Save the Children töö Süüria konfliktiga on jõuda sadade tuhandete lasteni Süürias ja naaberriikides. Kirde-Süürias töötame tuhandete ümberpaigutatud lastega, kellel on suur, suured vajadused tänu olukorra eskaleerumisele nendel lastel on tõelised või äh, arvatavad seosed terroristlike organisatsioonidega. ma ei hakka rohkem kirjeldama olemasolevat praegust olukorda äh, ja tooksin välja, mida parlament ja liikmesriigid saaksid teha. Kirde-Süürias on praegu kaksteist tuhat kolmsada äh, välisrahvust, sealhulgast üheksa tuhat last enam kui neljakümnest rahvusest igast maailma piirkonnast enam kui kaheksa tuhat nendest lastest on nooremad kui kaksteist ja neli tuhat on nooremad kui viis aastat. eskaleerunud konflikt Kirde-Süürias on näidanud veelgi enam, kui haavatavad need lapsed on. lapsed, kes kannatavad süüdistuste, ebaselge staatuse ja väheste võimaluste käes äh, taasintegreeruda ühiskonda Need lapsed ja perekonnad asuvad Al-Holis ja Roshis äh, laagrites. suuremas laagris on kuuskümmend kaheksa tuhat inimest. välisriikide perekonnad, äh, kellel arvatakse olevat sidemed ISISega, on eraldatud laagri põhielanikkonnast, mis koosneb ümberpaigutatud süürlastest ja iraaklastest, kellel samuti on tegelikud või arvatavad seosed ISISega või kes on elanud ISISe valitsuse all Save the Children on üks väheseid kohalolevaid äh, osalejaid, kes pakub üliolulisi teenuseid, näiteks haridus, toit ja lastekaitse juhtumitega tegelemine. tingimused on keerulised. inimestel ei ole juurdepääsu äh, piisavale toiteväärtuslikule toidule, inimesed peavad elama telkides ja halbades sanitaartingimustes. lastel on vähene juurdepääs äh, struktureeritud koolitegevusele või muudele vaba aja tegevustele. halb sanitaarolukord äh, suurendab haiguste levikut ja meie kolleegid teavitavad, on teavitanud meid äh, lastest, kellel on ilmselgelt äh, D-vitamiini puudus. laste hambad mädanevad ning nad kannatavad tohutu valu käes lastel on vaimne stress tänu nendele äh, rasketele tingimustele, milles nad elavad. noor ema, kes viidi oma vanemate poolt lapsena äh, Süürias, nägi, kuidas ta isal raiuti pea maha ISISe poolt ning seejärel sunniti ta äh, ISISes abielluma. ja ta ütles, et ta tahab tavalist elu, ma ei taha rohkem õudusi, minu meelest ei ole midagi kaunimat kui see oluline probleem on see, et äh, välislapsed on süütud osapooled, keda tuleb äh, sellena ka kohelda, mitte kohelda ohuna. Nad on kannatanud konflikti ja puudujääkide käes, nad vajavad spetsialiseeritud abi, et taastuda nendel, sellest olukorrast ja naaseda tavapärasesse ellu, kuid see on võimatu ülerahvastatud äh, sõjapiirkonna laagrites arvestades neid eluohtlikke olukordi, kus need perekonnad Süürias äh, elavad, kutsub Save the Children üles äh, Euroopa Liidu liikmesriiki ekspatrieerima, repatrieerima neid äh, lapsi päritoluriiki. oleme näinud, et valitsustele avaldatakse poliitilist survet, et nad tooksid tagasi oma kodanikud, näiteks Ühendkuningriigis. samas kui Belgias leiti just, et laagrite olukorrad on õelad, ebainimlikud ning äh, lastel peaks olema õigus saada konsulaarabi oma ohutuse tagamiseks. Belgia ametivõimud on äh, takistanud nendel lastel saamast äh, õiguspärast konsulaarabi. me peame silmas pidama laste parimaid huve ning lapsed peaksid tagasi tulema koos oma emadega Euroopa Liidus tuleb teha üha veel rohkemat, äh, et liikuda edasi kohtuotsuste juures tegelike tegudeni. vähem kui kuussada viiskümmend äh, last nendest laagritest on alates jaanuarist tagasi toodud. tagasitoomine ei ole mitte ainult parim tegutsemisviis, vaid see on ka moraalne ja õiguslik kohustus. Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu sätestavad erinevates, sätestavad erinevad inimõigused nendele lastele ja naistele, kes laagrites on põhiõiguste harta artikkel kakskümmend neli ja laste õiguste konventsioon sätestavad. Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus ja võimalus äh, astuda mõistlikke samme selleks, et soodustada äh, tagasitoomist. sealhulgas on reisidokumentide väljaandmine, piiriületamise abi osutamine ning äh, partnerlus nende üksikisikute koju toomiseks. liikmesriikidel on võim ja kontroll selleks, et lõpetada oma kodanike kannatused nendes laagrites ning neil on kohustus seda teha. mõned liikmesriigid paluvad lastel ja emadel võtta ühendust äh, konsul-, konsulaadiga või reisida konsulaati näiteks Türgis, mis nende jaoks on logistiliselt võimatu. Neil ei ole liikumisvabadust. aga liikmesriikide ametivõimudel on juurdepääs laagritele ning nemad saaksid tagada selle, et need äh, noored lapsed ja emad saaksid koju minna tagasitoomine on praktikas võimalik, kui ametivõimud seda juhivad. tagasitoomist on koordineeritud kooskõlas äh, Kurdi-Süüria Demokraatliku Nõukoguga ning äh, nende tagasitoomine kirjade Süüriast on veel võimalik. Need kaks laagrit, kus naised ja lapsed asuvad, on konfliktitsoonist väljaspool. Nad on kurdi kontrolli all ning sinna saavad äh, juurdepääsu humanitaarabitöötajad ja ametnikud. Äh, juurdepääs nendesse laagritesse on ohutu ja need laagrid vajavad igapäevast abi. piir Iraagiga on praegu kurtide kontrolli all. juurdepääs Kirde-Süüriasse on praegu avatud, ma kordan seda, aga see olukord võib kiiresti muutuda kui äh, Süüria valitsus võtab üle kas piiriületuskohad või laagrite piirkonnad. Aissa laagris, kus mõned nendest perekonnad äh, asuvad, on tühjenenud, sest äh, laagrite valvurid ja rahvastik põgenes, mille põhjuseks olid segadused piirialadel. sajad naised ja lapsed põgenesid laagritest ning nende asukoht on teadmata seetõttu on ülioluline, et tagasitoomine leiab aset niipea kui võimalik me võtame teatavaks, et parlament kutsus üles hiljuti liikmesriike pöörama erilist tähelepanu Euroopa laste vajadustele, kes on sündinud ISISe võitlejatele, tagamaks, et nende põhiõigusi kaitstakse ning et võetakse huvisse, arvesse laste parimaid huvisid äh, kõikides lapsi puudutavates otsustes. olgem selged, mitte kunagi ei ole viieaastase lapse parimates huvides elada laagris, mida ümbritsevad relvastatud rühmitused konfliktipiirkonnas. inimõiguste harta artikliga kakskümmend neli kooskõlas peaks seetõttu äh, parlament selgitama oma seisukohta resolutsiooni kaudu, milles kutsutakse üles laste kiiret tagasitoomist Euroopa Liidu päritoluriikidesse. Euroopa Parlament peab sekkuma sellesse arutelusse äh, liidripositsioonil ning äh, kutsuma üles valitsusi tegutsema enne, kui on liiga hilja. ning lõpetuseks, laste tagasitoomine ilma emadeta on äh, osades liikmesriikides kui kompromiss. Pole ühtegi pead põhjust, miks repatrieerimise poliitikad peaks kohalduma ainult saatjata alaealistele või ainult lastele ning see ei tohiks piirduda äh, ka ainult juhtumipõhise analüüsiga, mis on väga äh, aeganõudev. kui alaealiste tagasitoomine on äh, tehtav, siis tuleks tagasi tuua lapsed koos emadega. lapsed koos emadega on sama süütud kui orvud. emad on ainus stabiilne asi nende laste elus. Nad ei palunud äh, Süüriasse minna või Süürias sündida tagasitoomine on parim võimalus, mis neil lastel ellujäämiseks on, see on parim võimalus äh, selleks, et taastuda nendest õudustest. me kutsume üles liikmesriike võtma arvesse laste parimaid huvisid. parlament kutsus äh, liikmesriike sellele üles, kuid ei kutsunud üles tagasi saa-, toomisele. kuid see tuleb selgeks teha, et tagasitoomine on oluline. suur tänu, kuulsime erinevaid seisukohti ning erinevaid nägemusi selle küsimuse kohta. meil on ülipikk kõnelejate nimekiri. koordinaatorid saavad sõna kaheks minutiks. teised saavad sõna üheks minutiks ning ma tahaksin teile meenutada kahte asja. räägime lastest. ärge unustage seda. ja me oleme sellises äh, kohas, äh, kus selliste laste vanemad istuvad äh, ja nad äh, on kohutavalt kannatanud. ma loomulikult olen väga karm kõneajaga ning samuti ka ebasobiva käitumisega. kõigepealt saab sõna härra Peeters. Thank you, madam chair for first I will um... aitäh! kõigepealt suur tänu kõikidele külalistele antud informatsiooni eest ja nende mõtete eest. nagu te ütlesite, tegemist on väga tähtsa ja delikaatse küsimusega esiteks, minu arvates ei ole vastuvõetav see, et äh, lapsed on vangilaagrites väga rasketes tingimustes, me peame midagi ette võtma. üks kõnelejatest ütles, et äh, me peame kinni pidama teatud tähtaegadest äh, ning mingil hetkel oleme me lihtsalt aja käest lasknud esiteks ei ole vastuvõetav see, et väga noori lapsi hoitakse laagrites, mis peaks olema see ajavahemik, kus me peaksime võimalikult kiiresti midagi ette võtma, eriti kui mõtleme Euroopa Liidu väärtuste peale. teiseks, mis on Euroopa Liidu pädevus selles valdkonnas? härra Van Tichelt mainis ka äh, siin sellist multilateraalset lähenemist, mis oleks äh, võib-olla tõhusam äh, kui lihtsalt Euroopa Liidu äh, tegutsemine üksi, nii et tahaksin teada, kas te nõustute sellega? ehk et kas me peaksime lähenema küsimusele tõesti mitmetasandilisemalt ja kuidas me seda siis peaksime teiseks ja mida me siis peaksime tegema teiseks, te rääkisite, et tuleb äh, andmeid jagada liikmesriikide vahel. kuidas oleks seda võimalik äh, võimalikult kiiresti sisse viia? ja kolmandaks äh, öeldi, et liikmesriigid tahavad üksikjuhtumeid läbi vaadata. härra Peeters, teie aeg on läbi et kuidas me saaksime parimaid kogemusi vahetada. Teil ei ole enam kõneaega, härra Peeters ja esinaine räägib mikrofonita. ning äh, kas äh, SD nimel soovib mõni koordinaator sõna? härra Moreno Sanchez. suur aitäh, juhataja, suur aitäh, Maite, suur aitäh äh, kõigile sõnasoovijatele, sõnavõtjatele. Te nagu te ütlesite, tegemist on äh, lastega ja ohvritega, kes on kohutavaid õudusi üle elanud, nad on ohvrid, keda me peame kaitsma ning nagu ka eh, siin ütles härra eh, Van Tichelt, kes ütles, meil on vaja Euroopa lähenemist, riigipõhine lähenemine ei eh, piisa, samuti sõnade tegemisest ei piisa, on vaja tegutseda ning mul on väga lihtne küsimus. mida me saame selle komisjoni liikmetena teha, Euro-, uus Euroopa Komisjon hakkab äh, varsti tööle, neil peaks olema programm selleks valmis, ka finantsvahendid, et need lapsed tagasi tuua, et neid kaitsta ning neid integreerida meie ühiskonda. peame kõik tegema selleks, et äh, oma jõupingutustega ja Euroopa Komisjoni pingutustega tulemusteni jõuaks, aitäh! suur aitäh! järgmisena saab sõna proua Vautmans. aitäh, esimees, aitäh kõnelejatele. Paul van Tegelt ütles juba väga õigesti, et juba kaks aastat tagasi toimus meil kuulamine, väga huvitav seminar, kus me rääkisime laste olukorrast vangilaagrites, millised on nende õigused ja rääkisime ka Euroopa Liidu julgeolekust. me räägime lastest nendes laagrites ja toona sellel seminaril Ehm, Hollandi luureteenistuse esindaja ütles, et ehm, lapsi, väikseid lapsi ei tohi kinni hoida langri, laagrites, ehm, sellepärast et no kui nad näevad, kuidas seal inimestel päid maha võetakse, siis neil ei ole täiskasvanuks saades mitte mingeid tundeid enam nii et tõesti, lapsed ei tohi kanda vanemate karistusi, me peame nad võimalikult kiiresti tagasi tooma. mida ütleb minu süda? minu süda laste õiguste eest võitlejana ütleb, et tuleb nad tagasi tuua. aga minu pea küsib, et kas me tõesti saame seda teha, mõeldes meie julgeoleku peale. ja just sellepärast mul on ka teile terve rida küsimusi. esimene küsimus on Paul van Ticheldile kas meil on piisavalt julgeolekustruktuure ja ka muidu taristut selleks, et neid inimesi tagasi tuua? teiseks, kas meil on piisavalt informatsiooni nende laste ja naiste olukorra kohta laagrites, tegemist on välisvõitlejate naiste ja lastega. kolmandaks, kas me tõesti piisavalt jagame seda informatsiooni, kas me ka näiteks biomeetrilisi andmeid jagame, kas liikmesriigid teevad seda? me teame, et äh, Europol oli väga halvasti ette valmistatud terrorirünnakuteks Euroopas ja sellepärast on see küsimus ka õigustatud. jah, siin öeldakse, et meil ei ole siin Euroopa tasandil poliitikat, me ainult vahetame mõtteid, iga liikmesriik vastutab ise oma julgeoleku üle. aga kolleeg Peeters juba ütles seda ka. ma ei räägi siin mõtete vahetamisest, mingitest resolutsioonidest ja muudatusettepanekutest, ma tahan teada, mida kavatseb Euroopa homme nende laste heaks teha Digimon en nombre de los ver-. järgmisena saab sõna roheliste esindaja. suur aitäh, juhataja, suur aitäh meie kõnelejatele, selline arutelu on ol-, hea ja vajalik, võttes arvesse, et juba nädalaid, isegi aastaid ei ole mingeid edusamme tehtud. tegutsema peab ning tegelikult selles küsimuses ei ole midagi arutada, nagu te ütlesite, meil on tegemist laste põhiõigustega ning äh, tahaksin meenutada ka ÜRO kõrge esindajate äh, sõnavõttu, äh, kus ta rääkis just eriti Belgia näitel välisvõitlejate laste tagasitoomisest. Neil on õigus julgeolekule, pereelule, need lapsed ei peaks maksma, peaks saama karistada oma vanemate pattude eest. me peaksime seda meenutama, peame eh, sellest kinni pidama eh, ning eh, tegemist on ka julgeoleku ja ennetusküsimusega. kurdide kinnipidamislaagrid ei ole igavesed ning aina rohkem nõutakse tagasisaatmist, seda nõutakse ka äh, kohtute tasandilt, kas see ei äh, oleks õigus, õige pöörduda kohtute poole selle osas ähm, otsuseid langetada, kõigil on õigus õigusriigi, äh, õigusriigi otsustele ning me peame käituma vastutustundlikult äh, Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide valitsuses. me ei soovi siia tegutsevaid terroriste, sest tegemist on terroristidega, selles ongi suurim risk ja see on risk ka laste jaoks. nii et öelgem, et me ei luba Euroopa lastel surra Süürias ning eh, terrorile me vastame, mõeldes eh, oma eh, põhimõtetele. ma ei tea, kas härra Kohvol või härra Berg soovivad sõna. Teil on nüüd sõna. okei okay Ehm, kallid kolleegid, pärast naiivsust oleks võimalik, vaja nüüd minna reaalsele elule üle. tegemist, te ütlete, et on lastega, lapsed on alla kaheksateist aastased, aga ma olen neid pilte kahjuks ise ka näinud, tegemist on kolme-nelja-viieaastaste lastega, keda kasutatakse äh, vähemuste mõrvamisteks, homoseksuaalide äh, tagakiusamiseks, tegemist on õudsete asjadega. aga meie esimeseks ülesandeks on kaitsta meie kodanikke, mitte ISISe võitlejaid, nende lapsi ja perekondi tahaksin äh, siin tsiteerida Hollandi luureteenistuse raportit, kus öeldakse, et äärmuslikes islamiringkondades äh, äh, lähtutakse takiast, sellest traditsionaal, traditsioonilisest kontseptsioonist, millega tuleb äh, äh, Allahi õigusest kinni pidada ja selleks, et olla moslem äh,, tuleb ellu viia kuritegusid selleks, et äh, sind taga ei kiusatataks ja tuleb uskmatuid tappa, nii et need äh, Süüria võitlejad, ka lapsed, siin keegi juba ütles seda, et lapsi kasvatatakse tulevasteks võitlejateks tegemist on inimestega, kes on vägistanud, mõrvanud. kuidas me saame garanteerida, et need ei tule tagasi, võib-olla on tegemist nii-öelda uinutatutega, kes tulevad siia, hakkavad seda kõike ka siin Euroopas tegema. härra Van Dikhem, sellel nädalal saatsin küsimuse ka äh, Belgia valitsusele, nimelt viis aastat hoitakse ISISe võitlejaid ainult vangis. me küsisime, mis neist edasi saab, nad lastakse lihtsalt vabaks, mitte keegi ei tea, mida nad teevad. me peame neilt kodakondsuse ära võtma, oma piirid kinni panema. lapsed võib küll peredesse tagasi tuua, aga rohkem mitte, see on ainus võimalus meie julgeoleku tagamiseks. Perdón por el ICR. Las... ECR saab sõna, nimel saab sõna äh, Kang. Äh, I kept thinking um, of the aitäh! mõtlesin terrorirünnakute ohvrite peale Euroopas. ja sain aru, et me räägime neist üha vähem, me ei tohiks neid unustada, need inimesed on inimesed meie hulgast ja, ja pereliikmed ja nende lapsed kardavad ikka veel metrooga sõita Schumanni met-, metroojaama mina peaaegu kunagi ei sõida. Äh, las-, lapsega sõites äh, Maalbeki jaamas juba tahan välja tulla, sest mu süda hakkab kloppima. lihtsalt tahtsin öelda, et me ei tohi neid ohvreid unustada. ja muidugi me peame mõtlema ka nende laste peale, kes on Süürias ja Iraagis vangis. Nad äh, on seal lõksus ja tõesti emana ja naisena tunnen neile kaasa. aga nagu Hilde Vautmans ütles, meil on tunded, aga me peame kasutama ka oma pead äh, ja arvestama reaalse olukorraga laps ei, ei tohiks kunagi karistada vanemate pattude pärast. jah, Need lapsed on küll ohus, aga teiselt poolt on nad ohvrid. olukord on keerulisem, kui me tahame seda endale tunnistada. sellepärast tagasitoomine peab toimuma nii, et hinnatakse võimalikke ohte ja riske, isegi kui tegemist on alaealistega. me peame arvestama ohtudega ning me peame arutama seda küsimust ilma, et me keskenduks ainult emotsioonidele peame arvestama, milline on olukord koha peal. me ei tohi unustada, et kodakondsus on osa nii-öelda lepingust, millel on nii õigused kui ka kohustused, aga seda lepingut on rikutud rängalt. ja seda on rikkunud siis nende laste vanemad. tahaksin teada, kuidas me peaksime siin leidma tasakaalu julgeoleku, avaliku arvamuse ja selle vahel, mis on moraalselt õige ning kõneled katkestatakse. Teil on sõna proua Tali kuue nimel um,. Gracias um,. You know, I have been at a lot of strange discussions here, but I meil on siin täna olnud väga palju kummalisi arutelusid, aga see ületab kõik. minu meelest on hämmastav, kas me arutame seda, kas repatrieerida lapsi ohtlikust sõjatsoonist või mitte minu meelest on uskumatu, et me suudame seda õigustada ainult sellest seisukohast, et see tekitab ohtu Euroopa Liidule. uskumatu. isegi inimesed, kes pooldavad repatrieerimist, pooleldi vabandavad selle eest, öeldes, et need on süütud lapsed ja kui me jätame nad sinna liiga kauaks, siis nad radikaliseeruvad. Nad isegi ei, nad isegi julgevad soovitada laste lahutamist emadest. kuidas te julgete? kes need lapsed üldse kes need inimesed üldse tekitas. ISIS sündis äh, Iraagi režiimist ja USA ning Ühendkuningriigi tegevusest. kuidas teie meelest nad üldse Iraaki ja Süüriasse jõudsid, kust nad tulevad? Nad liikusid läbi Türgi ja lääne valitsuste kaudu, kes rahastavad džihaadivõitlejaid. miks teie meelest peaks äh, Süüria valitsus nüüd äh, Äh, sellega tegelema. ma toetan seda seisukohta, et välisvõitlejad on välisvõitlejad ainult nendes riikides, kus nad on. Need on liikmesriikide kodanikud ning nad on liikmesriikide vastutus. võtke vastutus oma kodanike eest. kui on terrorismi oht või te kardate oma elu pärast, siis tehe, tegelege sellega, aga et arvate, et Süüria ametivõimud peaksid sellega tegelema, tõepoolest, ning nüüd, et Euroopa Liidu organisatsioon ütleb, et et mõistab hukka selle, et USA väed on äh, lahkunud piirkonnast ja seetõttu te ei saa oma tööd teha, et te ju teate, et nad olid ebaseaduslikult üleüldse selles piirkonnas. seega minu meelest on see šokeeriv. see on midagi enamat kui humanitaarprobleem, see on praktiline probleem, loomulikult tuleb need lapsed tagasi koju tuua ning loomulikult tuleb tagasi tuua ka nende vanemad, nad on Euroopa kodanikud, las Euroopa tegeleb nendega. ja nüüd saavad sõna teised saadikud, teil on minut kõneaega, üks minut kõneaega ja ma äh, võtan mikrofoni ära. Colin Osterle, teil on sõna. suur aitäh, seitsesada laps, kes on vähem, nooremad kui kümneaastased, elavad äh, ebainimlikes äh, tingimustes Süüria laagrites, nad on meie kodanikud ning ähm, me kõik oleme nõus sellega, et peab tegutsema äh, ning peab tegutsema Euroopa raames. kes selle asjaga seotud on, kas on tegemist lastega, eh, kas lapsed peavad sinna elama jääma, kas nad peavad kaheksateist saama, kas tuleb eristada lapsi, kellel on jäänud perekond päritoluriikidesse või mitte, kuidas eh, tõestada perekondlikku kuuluvust, rahvusvahelised tekstid räägivad lapse õiguste ülimuslikkusest. Eh, kas neil on õigus ema, emade juurde jääda, võttes arvesse, et emad on islamradikaalid? ning millised vastuvõtuvõimalused on neil liikmesriikides. olukord on äärmiselt keeruline eh, ning eh, neile küsimustele tuleb kiiresti leida vastused, enne kui nendest lapsest, lastest saavad viitsütikuga pommid, aitäh. härra Ressler, palun, teil on sõna. Thank you very much, chair, thank you for all the suur aitäh, proua juhataja, aitäh nende ettekannete eest, selle tundliku julgeoleku, aga ka humanitaarteemal. on ilmselge, et välisvõitlejate last, lapsi ei tohiks süüdistada äh, nende vanemate kohutavate tegude ja vigade eest, aga lisaks on kristallselge, et meil on vaja individuaalset lähenemist. väga keeruline on üldistada ja kohelda samamoodi neid, kes äh, hakkavad saama täisealiseks ja neid, kes on väga väikesed lapsed. ÜRO laste õiguste konventsioon, mille kolmekümnendat aastapäeva me äh, sellel kuul hiljem tähistame, rõhutab seda, et me peame kaitsma lapse, laste õigusi sellistes olukordades, aga lisaks rõhutatakse ka seda, et me peame tuvastama laste parimad huvid. oluline on ära mainida ka liikmesriikide pädevus nendel välisvõitlejatel on rahvus ning me peame just sellest vaatenurgast jätkama. ei tohi enam edasi rääkida, suur tänu. järgmisena saab sõna proua Kinnitši. suur aitäh, juhataja, suur aitäh külalistele. võttes arvusse, mida ütleb laste õiguste kohta rahvusvaheline õigus, ma arvan, ei ole vaja äh, korrata, et me peame pingutama selle nimel, et kõik need lapsed tagasi toodaks ja tihti on väga väikeste lastega tegemist, nad ei ole milleski süüdi. Nad on ise oma vanemate kuritegude ohvrid. ja ka suuremate laste puhul teame, et nende kokkupuude eh, terrorirühmitustega eh, ei olnud vabatahtlik, nad eh, olid agressiivse värbamispoliitika ohvrid peame neid toetama, et nad oma traumadest üle saaksid ning et nad taas integreeruksid ühiskonda. ning äh, Euroopa äh, ei saa jääda äh, ükskõikseks, igaüks peab andma oma panuse. ma tahaks, milliseid meetmeid näeb ette komisjon koha peal, et oma eesmärgi suunas edasi liikuda, ehk siis aidata äh, tuua need lapsed tagasi, nad on täiskasvanute kuritegude ohvrid, meil on kohustus sekkuda eh, Euroopa Liiduna, eh, mitte ainult üksikute riikide tasandil. Neile lastele tuleb anda tagasi nende lapsepõlv, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Kohvut. Fremmedkrigere er landsforrædere. Fremmedkrigerne har fravalgt vestens værdier, de kan formins välisvõitlejad on reeturid nad on lubanud oma väärtustel langeda ja minu poolest nad võiksid surnuks mädaneda. Nemad on valinud meist äh, loobuda, kui nad otsustasid sõtta astuda. tihtipeale räägitakse inimõigustest seoses välisvõitlejate, nende peredega, aga miks, ma ei saa aru, miks. aga kuidas on rahumeelsete eurooplaste ja nende õigustega, kuidas on meie õigusega tunda ennast turvaliselt oma riigis? Need rahumeelsed inimesed Euroopas peaks alati olema prioriteetsed võrreldes välisvõitlejatega. ma teen kõik, mis on minu võimuses, et töötada tagamaks, et nad mitte kunagi ei saaks astuda uuesti Euroopa pinnale. välisvõitlejad ei ole enam eurooplased. Nad on meie vaenlased. ning ma ei taha, et Euroopa Liit äh, sekkuks minu riigi Taani jõupingutustesse neid eemal hoida, aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Manning uh,. Yes, thank you very much uh,, Mr. suur aitäh, uh, proua juhataja, kõnelen hollandi keeles, sest uh, paljud uh, parlamendiliikmed räägivad siin ka hollandi keelt. väga selgelt tuli välja, et tegemist emotsionaalse küsimusega ja see on ka üks põhjuseid, miks siin on nii palju erinevaid arvamusi. tegemist on ka kompleksse küsimusega, sellepärast et äh, me ei saa ju väita, et lapsed ohustaksid meie julgeolekut, aga samal ajal me teame, et äh, üle kaheksa-üheksa-aastased lapsed siiski võivad tulevikus meie riikide jaoks julgeolekuohtu kujutada. ja meie liikmesriigid, kas nad on valmis selleks julgeolekuohuks? ma kahtlen selles võib-olla Belgias on selles valdkonnas rohkem ära tehtud ja te saate sellest meile ka rohkem rääkida. aga on täiesti selge, et Hollandis me selleks valmis ei ole. ja teiseks, vanemate õigused äh, vanemate õigused aega lastega veeta ja mulle tundub, et ka siin me ei ole tegelikult päris äh, selgelt seda probleemi enda jaoks selgeks äh, teinud. proua von Viise. just selle peale ära. Thank you. It is precisely in the interest see on just täpselt julgeoleku ja ohv-, terrorismi ohvrite huvides, miks on nii oluline, et me toome tagasi need lapsed täna, just nagu on näidatud. kui me jätame nad sinna, siis see aitab neid radikaliseerida. see radikaliseerib äh, nende vanemaid ja neid, kes nendele, neile kaasa tunnevad. see on julgeoleku küsimus mitte ühtegi last, äh, kes on noorem kui kümneaastane, ei karistata kriminaalkorras üheski Euroopa Liidu riigis. aga need, kes kuritegusid on toime pannud, peavad loomulikult äh, kohtu alla astuma, aga nad peavad seda tegema oma liikmesriigis ning lõpetuseks tuletaksin meelde, et on selge, et enamik terrorismi oht äh, Euroopas tuleneb paremäärmuslaste poolt ning mitte enam Daeshilt. ning lõpetuseks, Jamema Mkogu Äh, juhtum, see on Briti kodanik, kes värvati lapsena, viieteistkümneaastasena. tal oli sunnitud abielust kolm last Süürias ja Iraagis ning kolmas neist suri pärast seda, kui ta palus tagasitoomist ja see on täiesti vastuvõetamatu. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, proua Sippel äh,. ei, siiski mitte like to thank the speakers <laughs> and uh, also aitäh, ma tänaksin ka kõnelejaid ja ma tervitaksin siin ohvrite perekondasid. see on inimõiguste kohustus humanitaarseisukohast. see on vajalik pakkuda konsulaartuge ja neid tagasi tuua ning see on ka julgeoleku seisukohast kõige turvalisem variant. kuidas peatada see suundumus, et me käsitleme seda poliitilise valikuna, et kas meil on valik, äh, et kas me teeme seda või mitte. kas me sõltume kohtutest, kohtuotsustest, mis on kõnelejate arvamus selle osas? kas me võiksime oodata ka midagi kohtumenetlustest? ma kuulen kõhklust laste tagasitoomise osas vanemate tõttu. ma tahaksin küsida ÜRO esindajalt, kas ei ole mitte riikide kohustus äh, tuua kohtu alla vanemad ka juhul, kui neid kahtlustatakse terroristlikus tegevuses. kas ei ole mitte ÜRO Julgeolekunõukogu otsuse kohaselt õige? härra Van Roos äh,, jah, me räägime siin lastest ja, ja raportis öeldakse, et need on kõik alla kaheksateistaastased. aga need, kes on liitunud terroriorganisatsioonidega, on võib-olla ka kuritegusid läbi viinud ja nad ohustavad meie ühiskonda. miks me tahame neid noori tagasi tuua? me, miks me vaatame neid kui ohvreid, miks me vaatame kõike läbi roosade prillide ja arvame, et me saame seda olukorda lahendada? miks teie arvate, et need äh, lapsed tuleks hooldusperedesse anda? meil on, olid Amsterdamis ka äh, deradikaliseerumisprogrammid, aga need kukkusid täiesti läbi. me ei ole võimelised nende inimestega hakkama saama. miks me oma kodanike ja laste julgeoleku paneme siin mängu? meie peame hoolitsema nende julgeoleku eest, mitte aga mõtlema laste peale, kes on radikaliseerunud. Bien, señor Balas, tiene usted la palabra. Thank you suur aitäh. ma pisut äh, jahmunud kuuldes, et te kaalute võimalust lapsed emadest eraldada, see tuletab mulle Iirimaal aastaid tagasi, kus katoliku kirik võttis vallas emadelt nende lapsed ära. millal Euroopa kavatseb ometi vastu äh, äh, vastutama sellest, mis Süürias toimus, kas te olete unustanud, et teie annate relva džihadistidele? Eh, kas teie eh, õhutasite sõda takka, et režiim muutuks, kas see on nüüd mõnusasti ära unustatud või? Te olete mures lapse pärast. no kas te eh, olite siis mures, kui te aitasite nende kodusid pommitada, nende külasid pommitada, kas te olete mures selle pärast, mis toimub Iraagis või Jeemenis? mis planeedil te kurat elate? aitäh, härra Wallace järgmisena saab sõna proua Fox. see on oluline moraalselt keerukas teema ja seetõttu ei tohiks seda otsustada ühtse Euroopa Liidu lahendusega. see on riikliku suveräänsuse teema, see on seotud sellega, kuidas riigid otsustavad tegeleda oma kodanikega, kuidas kohelda neid kaaskodanikke, kes on reetnud väärtused ning pööranud selja inim-, idasusele ja läänele. Ühendkuningriigis räägiti äh, džihaadi Jacki ja Mamima tagasitoomisest. ärge mõistke mind valesti, minu meelest äh, oli see moraalne argpükslus, sest Ühendkuningriik neid tagasivõtmisest keeldudes keeldus võtmast vastutust me peame vastutama selle nihilismi ja barbaarsuse eest, mis on džihaad. kuid samamoodi äh, tuleb vastutus võtta selle eest, et me muudame selle mingiks bürokraatlikuks teemaks. Jemima puhul on vale, et me kasutame nende süütust selleks, et välja pressida liikmesriike ja sundida neid tagasi võtma emasid koos lastega. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Wisler Liima. kõigepealt ma sooviksin tänada äh, meie sõnavõtjaid, kes rääkisid, tutvustasid meile olukorda. mul on kaks küsimust. mida on tehtud riikide poolt, kes on lapsi tagasi toonud? mis samme on astutud, kuidas neid lapsi on toetatud, see on esimene küsimus ning teine küsimus äh,. ärge tooge lihtsalt näiteid, vaid üritage äh, näidata võimalusi äh, kas on võimalik esitleda erinevaid elemente, mis näitaks, et see süsteem toimib, see oleks parim võimalus veenda neid, kes ennast veenda lasta ei taha. suur aitäh, suur aitäh kõigile. vabandust, et ma pidin teid katkestama kohati. ma oleks hea meelega teile kolm korda rohkem kõneaega andnud. nüüd on meie eh, külalistel võimalik vastata kuus minutit järjest ja ma halastamatult võtan mikrofoni ära pärast. alustame siis äh, vastupidises järjekorras, kõigepealt äh, saab sõna esimesena saab sõna Jacqueline Hale, teil on sõna. Thank you very much uh,, madam chair uh.... suur aitäh, proua esinaine. jah, kuulates seda arutelu jõuab mulle selgelt kohale, et see on väga dramatiseeriv teema ka eurooplaste jaoks. küll aga tahaksin ma aruteluga tagasi tu-, tulla laste juurde ning asjaolu, et laste värbamine ja koolitamine, nende kasutamine relvastatud rühmituste poolt, ükskõik millised need rühmitused on, on kohutav äh, laste õiguste rikkumine rahvusvahelise õiguse kohaselt on programme ja mehhanisme, et äh, neid lapsi rehabiliteerida ja harida, olgu need siis lapsed Süürias, Lääne-Aafrikas, kes on värvatud sealsete rühmituste poolt, need lapsed on ohvrid. meil on olemas rehabilitatsiooniprogrammid nende jaoks. Nad tuleb uuesti kaasata ühiskonda. see algab perekondlikest ja sugulussidemetest me ei tohi äh, pooldada laste institutsioonidesse paigutamist. lapsed on alternatiiv institutsioonidele ning see on alati parim äh, variant lastele, et nad tunneksid ennast kaitstult ja turvaliselt. on valitsusi, kes võtavad lapsi tagasi. seitseteist last äh, võeti tagasi ja need lapsed, kes on tagasi toodud, vajavad palju tööd, et nad taastuksid sellest, mida nad on läbi elanud. on veel riike, kes selle kallal töötavad. kolmsada kaheksateist inimest on naasnud Suurbritanniasse ning tänase seisuga Äh, raporti kohaselt ei loodu, ei loetud neid, kes on naasnud äh, julgeolekuohuks riigile. valitsus teab, kes nad on, kus nad on, on nendega ühenduses olnud. Save the Children on humanitaarorganisatsioon. me ei uuri konkreetselt julgeolekuohtude teemat. küll aga kahe liikmesriigi julgeolekuteenistused Hollandis ja Rootsis on teinud avalduse, et eh, naasnud perekonnad ja mitte tingimata lapsed, vaid välisvõitlejate naasnud perekonnad eh, on, nende tagasitoomine on riikliku julgeoleku parimates huvides. on väga palju neid, eh, kes kannatavad laagrites ja ainus, mida nad tahavad, on minna koju, nad kahetsevad ja nad tahavad minna koju, nad ütlevad, et nad on vangis seal laagris, kuid nad parema meelega oleksid vangis oma kodumaal, et lapsed saaksid olla oma peredega ning nad ei kaotaks nendega ühendust. on erinevaid arvamusi ja lõpetuseks tahaksin rõhutada olukorra kiireloomulisust. me räägime teoreetilisest, teoreetilisest juhtumipõhisest hindamisest, aga humanitaarorganisatsioonid Äh, on valmis selleks, et me sellest enam uuel aastal ei räägi, sellepärast et konflikti olukord koha peal muutub. praegu on see aeg tegutseda ning tuua need lapsed ja nende lähedased välja sellest olukorrast, milles nad praegu on. ma ei saa piisavalt äh, jõuliselt rõhutada ja ma nõustun oma kolleegidega siin, et me räägime ja räägime sellest teemast. aga kui asi puudutab praktilist info jagamist ja logistiliste äh, võimaluste loomist nende laste koju toomiseks, meil on see võimekus olemas. liikmesriigid peaksid tegutsema nüüd. mitte tegutsemine äh, tähendab äh, nende, mõnede laste puhul nende surmaotsusele allakirjutamist. see ei puuduta siin juhtumipõhist analüüsi Äh, Süürias, vaid me peame juhtumipõhist analüüsi kohaldama siis, kui need lapsed on tagasi toodud. siis me võime seda teha. aga praegu on meil vaja ühte kiiret äh, kaitsvat lahendust, kus me toome need inimesed tagasi. ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad äh, pakkuma seda tagasitoomise võimalust lastele ja nende emadele nii kiiresti kui võimalik yes.. suur tänu ning äh, lähme eelne-, vastupidises järjekorras eelnevale, seetõttu annan sõna nüüd härra Paul van Ticheldile. suur aitäh küsimuste eest. Ähm, ma äh, vastan mõningatele küsimustele, kuulsime siin emotsioone, humanitaarseid nägemusi, poliitilisi, geopoliitilisi, õiguslikke perspektiive, äh, samuti rahvusvahelisele õigusele toetuvaid minu lähenemine puudutab äh, julgeolekut äh, ning äh, ning kõik täiskasvanud, kes lahkusid, tuleb kohtu alla anda ja süüdi mõista. Belgias on selline lähenemine täiesti selge, see puudutab ka naisi Äh, paljud nendest on juba in absentia süüdi mõistetud, võime sellest äh, rääkida, parlamendid ongi loodud äh, arutlemiseks, võime rääkida vanglakaristustest, kas need on piisavalt pikad. minu käest küsitakse, kas viis aastat on piisavalt pikk aeg ning see on poliitiline äh, arutelu, mida võib pidada eh, eh, ning eh, kriminaalõiguslik aspekt on oluline, kui praktikasse selle viime, nagu õppisin, kui ma juurat õppisin, ehk siis autegere audjudicare, mis tuleb reaalsusesse viia, ehk siis inimesi tuleb, inimestele tuleb kohut mõista seal, kus nad kuriteo sooritasid või siis päritoluriigis. kui me me neid, need kohtu alla saadame riikides, kus eh, nad kohtu, eh, kus nad kuriteo eh, sooritasid, siis seda on väga raske teha, selleks on väga palju praktilisi õiguslikke põhjuseid ning neist tuleks, neid tuleks arvesse võtta, väga keeruline on seda saavutada. ning mis puudutab nüüd julgeoleku perspektiivi, siis pean ka julgeoleku seisukohast lisama, et pikaajaline perspektiiv peab olemas olema eh, nendes laagrites elamine, vanglad eh, meeste jaoks eh, tekitab ohu, et neid taas värvatakse džihadistide poolt. pikaajaline laagrites ja vanglates viibimine suurendab vihatunde tekkimist lääne vastu ning võiksime muidugi kodakondsuse ära võtta see tekitab küsimusi meie enda kodanike osas, kuid samas see tekitab ka läänesuunalise viha kasvamise ohtu, peaksime ka seda printsiipi arvesse võtma. ning isegi, kui peaksime olema võimelised nad kohtule saatma Iraagis, siis peaksime arvesse võtma, et on risk, et neid taaskord vabastatakse ning see on pigem perspektiiv minu äh, kohustus Julgeolekukeskuse juhatajana on sellest, sellest hoiatada, me ei saa garanteerida, mis, milliste mõtetega need inimesed eh, vabanevad, kui nad tulevikus vabastatakse ning ma tahaks meenutada, mis eh, toimus Abu Ghrabis, eh, kus Bagdadi ja teised kohtusid ning Eh, ning eh, tekitasid eh, tõelise läänevastase vihalaine nendes Iraagi vanglates, seda me peaksime arvesse võtma. peaksime arvesse võtma ka seda, milline mõju on meie otsustel peredele ja kogukondale siin Euroopas, peaksime arvesse võtma, et ei tohi tekitada muret, et me jätame kellelegi mulje, et nad on teisejärgulised kodanikud kas oleme selleks äh, valmis? Äh, mul kuus minutit, jah, kaks minutit veel. Belgia seisukohast rääkides on meil juba sada kolmkümmend täiskasvanut tagasi tulnud, meil on äh, kolmkümmend last tagasi tulnud ning me tegeleme nendega ning katse-eksitusmeetoditel äh, me, me, inimesed on läinud vangi, siis me lõime struktuurid, et neid jälgida, kuid õnnetuseks äh, ei ole olemas äh, edu garantiid ja äh, nullmäära riski ei ole olemas. sõltumata sellest, mida me, kas me tegutseme siin, äh, siis täiesti riskivaba lahendust pole olemas, aga isegi omaenda lastega, kes pole kunagi koha, ähm, seal kohapeal käinud, mul pole garantiisid ka oma laste osas, kuigi ma olen loomulikult suurepärane isa. nii et äh, täiesti ohutut olukorda pole olemas. laste eest hoolitsetakse. sellega tegeleb noorsookohus ning nendega tegelevad noorsootöötajad, lastekaitsetöötajad ning näeme, et väga suurel määral need institutsioonid osalevad, teeme oma parima need lapsed käivad nüüd uuesti koolis, teeme kõike, mis meie võimuses on erinevate ametite abil, kuid jällegi see on meie kohustus, ma pean alati ütlema, et garantiisid ei ole olemas ning ajakava. härra Peetras esitas selle küsimuse. arvan, et vastasin juba äh, vastuse, mida kauem me ootame, siis äh, ta suurem on oht, et tekib uus põlvkond džihadiste ning peame sellega tegelema, võttes arvesse, et olukord on halvenenud äh, humanitaarperspektiivist, kuid ka julgeoleku perspektiivist ning äh, nüüd on aina raskem läänejõududel lapsi tagasi tuua. nii et seda ei ole kuidagi lihts-, see ei ole kuidagi lihtsamaks muutunud. suur aitäh teile, et proovisite kõneajast kinni, pidasite ning äh, teil on üks minut, kui soovite äh, kasutada juhust aitäh, esimees, tõesti, tegemist on väga keerulise küsimusega, mida me siin täna arutame ja hoolimata sellest kahetsusväärsest olukorrast, kus on imikud ja väikesed lapsed äh,, äh ei tohiks seda küsimust ainult moraalse külje pealt vaadata, vaid selge talupoja mõistusega, et ka liikmesriikide kodanikel on õigus äh, tervisele ja julgeolekule me teame, et nende laste puhul on probleemiks see, et nad on traumatiseeritud, aga ISISe ideoloogiaga on nende ajud pestud, nad on üles kasvanud islamistlikus keskkonnas ja nad soovivad seda kõike ka Euroopa Liidu liikmesriikides sisse viia. just sellepärast ma leian, et enne tagasipöördumist tuleb nende inimeste tausta uurida, nende ohumäära ja isegi Äh, kui vaja, tuleks mõelda, kas nende vanematelt võetakse ära hooldusõigus. tõesti, väikelaste puhul tuleb abistada, aga noorte puhul ma kardan, et meil ei ole siin rohkem džihadistlikke võitlejaid vaja Euroopa Liidus. palun äh, oma, palun säilitage korda saalis ning äh, järgmisena saab sõna proua Hoen. Many thanks uh, for this uh, debate. suur tänu selle arutelu eest, aitäh küsimuste eest. see arutelu näitas uh, selle küsimuse komplekssust, nagu Paul von Tichelt juba ütles. kõik need erinevad arvamused, mida siin välja toodi nendes erinevates küsimustes, näitavad, et Äh, probleemi ei ole lihtne lahendada, meil ei ole lihtsaid vastuseid. terve rida küsimusi, mis puudutasid Euroopa Liitu. siin olid paar küsimust Euroopa rolli kohta ja te tõite välja ka äh, hoiatusi. kordan seda, mida ma juba ütlesin. ei ole Euroopa poliitikat äh, välisvõitlejate, nende perekonnaliikmete tagasitoomiseks ja liikmesriigid vaatavad seda kui riikliku julgeoleku küsimust. ja nad otsustavad selle riiklikul tasandil. aga nagu ma juba ütlesin, Euroopa Liit töötab erinevate küsimuste kallal, mida siin saalis ka tõstatati. ja ma toon teile mõned näited, näiteks infovahetus, siin küsiti, et mida Euroopa Liit teeb üks tähtis küsimus on see, mida ka paljud kolleegid mainisid, tagada meie piiride kaitse ja julgeolek. tuleb hoolitseda selle eest, et kui keegi tuleb Euroopa Liitu, kas ta on välisvõitleja Euroopa juurtega või ka kolmandatest riikidest, siis tuleb ta identifitseerida kuidas on võimalik seda teha? see info tuleb söösta, sööta Schengeni informatsioonisüsteemi. kogu info, mis meil on välisvõitlejate kohta ja kogu see info, mida liikmesriigid saavad USA-st Interpoli kaudu äh, ja see peaks puudutama nii Euroopa juurtega välisvõitlejaid kui ka teisi. see on üks tähtsamaid äh, võimalusi ähm, selle probleemi lahendamiseks infovahetus võib toimuda ka Europoli kaudu. esimene terrorismi identifitseerimise rakkerühm on kokku tulnud ja kolmandate riikidega on juba tehtud seda, mida kolleegid välja pakkusid, et on vahetatud infot välisvõitlejate kohta. selleks, et meil oleks selgem pilt. nüüd, mis puudutab äh, taasintegreerimisprogramme ja häid kogemusi üleüldiselt äh, komisjon toetab liikmesriike äh, radikaliseerumise ennetamistöös ja rehabiliteerimistöös, seda erinevate terrorismiliikide puhul. meil on näiteks ka siin teadlikustamise võrgustikus tulevad äh, kohapeal praktiliselt seda tööd ellu viivad inimesed kokku ja räägivad sellest, mis toimib ja mis mitte. ma arvan, et see oleks minu poolt kõik suur aitäh ning eh, järgmisena on sõna proua Barantile. And... aitäh selle väga sügavapõhjalise arutelu eest täna pärastlõunal. toonitaksin veel kord, et eh, siin tulevad moraalsed, õiguslikud ja julgeolekualased küsimused kokku. ja ei ole naiivne arvata, et äh, tagasitoomine on ka julgeoleku vaatevinklist äh, kõige tähtsam. meie terrorismivastased meetmed peavad olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega, seda on toonitanud ka Julgeolekunõukogu resolutsioonid ja ma arvan, et Julgeolekunõukogu ei saa naiivsuses süüdistada. täpselt samamoodi nagu ka terrorismivastane, see strateegiaga on, on see kooskõlas me peame tõesti arvestama ka ohvritega ja seega need, kes on läbi viinud äh, terrorirünnakuid, äh, tuleb leida ja viia kohtu ette. Mm, nad peavad vastutama oma tegude eest. kui praegu vangilaagritest äh, välisvõitlejad äh, põgenevad äh, sealse olukorra pärast, siis me kaotame nad silmapiirilt äh, ja see ohvreid ei aita. ning äh, meil on vaja välja töötada ka meetmeid sellisteks olukordadeks, kus toimuvad kohtuprotsessid ja seal tuleb anda sõna ka ohvritele. näiteks Iraagis toimuvad kohtuprotsessid terrorijuhtumite üle ja ohvreid ei ole kaasatud. kohtuprotsessid lähevad hästi kiiresti ja ohvreid ei kuulatagi ära. lihtsalt selleks, et ohvrite õigustest kinni pidada, on väga tähtis ohvrid ka menetlustesse kaasata. meil on kohustus rünnakute läbiviijad, kurjategijad süüdi mõista, aga vastutus on siin üksikindiviidi käes ja sellepärast on väga tähtis, et kõik ei pandaks ühte potti, nagu kolleeg juba mainis, ja sellepärast tuleks individuaalselt juhtumeid läbi vaadata, vaadata, millist vastutus eh, iga indiviid eraldi eh, kannab ja kui ta on süüdi, siis peab tema üle toimuma ka kohtumõistmine. see ei peaks olema probleem nende riikide jaoks, kus kohtusüsteem toimib, kus õigusriigi põhimõtted on paigas. ja kus on võimalik tagada siis see, et kurjategijad viiakse kohtu ette. siis mida on võimalik ära teha selleks, et lapsi aidata? UNICEF ÜRO ametite ja agentuuride hulgas on see, millel on väga palju kogemusi just äh, lap-, sõduritega ja konfliktidesse kaasatud lastega. meie oleme selliste lastega töötanud üleilmselt, me oleme aidanud neil uuesti tagasi kooli pöörduda, nad saavad äh, psühholoogilist ja sotsiaalset abi me oleme aidanud ka riikidel parandada selles valdkonnas pakutavaid teenuseid. nii et UNICEF on valmis ka Euroopa Liidu liikmesriikidega tegema koostööd, abistamaks neid. ja oleme, nagu öeldud, UNICEF on valmis siis vastu tulema kõikidele taotlustele, mis tulevad liikmesriikidest. suur aitäh Äh, kõnelejatele nende ju pingutuste ees, ma arvan, et äh, kõik see, mis te ütlesite, äh, seda võeti kuulda. me kõik teame, nagu me teame, on õigused võõrandamatud, samamoodi on ka kohustused võõrandamatud ning me kindlasti ei soovi kedagi vastutusest äh, päästa, kuid me räägime neist äh, täna, kes ei ole olukorra eest vastutavad. tänan kõiki kohalviibijaid ning tahaksin teile meenutada, et kahekümnes novembril äh, toimub kõrgetasemeline konverents äh, just laste õiguste osas. sellega tähistatakse laste õiguste harta kolmekümnendat aastapäeva, mis võeti ÜRO poolt vastu ning samuti ka kolmekümnenda 30 laste õiguste harta kolmekümnendat aastapäeva tahaksin meenutada. tahaksime meenutada maailmale parlamendi pühendumust äh, ning teeme oma tööd selleks, et äh, lapsed äh, ja lapsi ja nende õigusi kaitsta. ärme unustame seda, aitäh! Let's start, colleagues. Kolleegid, alustame. Преминаваме към точка 22, доклад на комисията. Võtame nüüd ette päevakorrapunkti 22. See on komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Bulgaarias koostöö jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta ning ka päevakorrapunkt kakskümmend kolm Rumeenia edusammud ja koostöö ja jälgimiskorra rakendamine. kolleegid, nagu te teate, siis kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat üheksateist võttis komisjon vastu kaks aruannet. Bulgaaria ja Rumeenia edusammude kohta seoses koostöö ja järelevalvemehhanismiga mehhanism loodi Rumeenia ja Bulgaaria liitumisel Euroopa Liiduga kahe tuhande seitsmendal aastal ning selle eesmärk oli olla üleminekumeede, hõlbustamaks kahe riigi äh, kohtusüsteemi reforme ning äh, võidelda korruptsiooni vastu. Bulgaaria puhul ka võitlusega organiseeritud kuritegevuse vastu. mis puudutab Bulgaariat, siis äh, komisjon leiab, et Bulgaaria edusammud koostöö ja jälgimiskorra alusel on piisavad, et täita kohustusi, mis Bulgaaria võttis Euroopa Liiduga liitumisel. loomulikult peab Bulgaaria endiselt jälgima äh, reformi rakendamist ning see saab olema osaks äh, kõnelustest komisjoniga õigusriigi mehhanismi raames Rumeenia puhul märgitakse aruandes, et olukorra hinnang kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimestel kuudel tekitas komisjoni jaoks väga palju muret. Rumeenia ei äh, tegelenud täiendavate soovituste rakendamisega, mis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembris tehti. selle aruande kohaselt tuleb neid soovitusi järgida, kui äh, reformiprotsess äh, jätkub. nüüd aga annan sõna William Slithile, kes on Kodanike, Rände ja Julgeoleku Liidu direktor ning ta on Euroopa Komisjoni sekretäriaadist ja esitleb meile mõlemad aruannet. palun, härra Slih, teil on sõna. Chairman Thank you very much and many thanks to the committee. aitäh, esimees, ja suur aitäh komisjonile, et olete pakkunud komisjonile selle võimaluse tutvustada neid aruandeid koostöö jälgimiskorra kohta. võib-olla on komisjonile abiks, kui ma äh, meenutan lühidalt konteksti. CVM koostöö jälgimiskord loodi siis, kui kaks liikmesriiki liitusid ja nad võtsid äh, endale äh, hulgaliselt kohustusi ning äh, nende kohustuste täitmise jälgimise kord oli võtta vastu formaalsed otsused. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuaris koostas komisjon kümne aasta ülevaate. see võimaldas meile, meil teha ülevaate algusest selle perioodi lõpuni ning lähenemist veidi muudeti, keskendudes esmalt äh, piiratud hulgale olulistele soovitustele, mida on vaja teha äh, olulistes valdkondades, aga mis äh, oleks piisav, et liikuda positiivses suunas edasi. ning teiseks järelevalve selle üle, et arengud ei kalduks kõrvale sellest põhilisest hinnangust komisjon on sellest ajast peale keskendunud nendele kahele küsimusele ning viimasel aast-, eelmisel aastal äh, soovis komisjon mandaat, enne mandaadi lõppu äh, koostada veel kaks aruannet, mis äh, ongi nüüd siin meie ees. ma alustaksin esmalt Bulgaariast. alates kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuarist märgiti Äh, Bulgaarias edusamme soovituste täitmisel. eelmisel aastal äh, saavutati kolm olulist sihtmärki. olulised sammud õiguslikus raamistikus on olnud näiteks uus korruptsioonivastane amet, uued pädevused äh, siseinspektoraatidele ning korruptsioonivastase võitlemise jaoks. koostöö kõrgemal tasandil on sellest alates jätkunud aruanne kinnitab, et Bulgaaria on jätkanud tööd soovituste rakendamisega äh, viimase aasta jooksul ning nad on teinud täiendavaid edusamme, sealhulgas kolme äh, eelmisel aastal lahtiseks jäänud eesmärgi osas. Nende hulgas on siis kohtusüsteemi sõltumatus ja korruptsioonivastane võitlus. tulemuseks on see, et äh, komisjon järeldas, et kuna Bulgaaria on jätkanud samme tuleviku liitumisel, siis Bulgaaria edusammad CVM-i alusel on piisavad, et nad äh, oleksid täitnud oma liitumisel võetud kohustusi. see tähendab, et äh, Bulgaaria võib jätkata uute korraldustega, mis on loodud äh, uue õigusriigi mehhanismi raames. Äh, mis kehtestati komisjoni eelmise aasta teatises. see on äh, uus äh, järelevalvetsükkel kõigi liikmesriikide jaoks, mis jälgib õigusriigi seisukorda. tuletaksin meelde, et CVM-i soovitused ei kata kõiki teemasid, vaid ainult neid probleeme, mis protsessi alguses tuvastati. näiteks ei katta neid meediaküsimusi ja aruanne puudutab ainult äh, laiema konteksti teemasid. uus koostöö ja koordinatsiooninõukogu, mis Bulgaarias loodi, ei tegele mitte ainult sellega, et nad on põhiline reformi järelevalvaja koha peal, vaid lisaks on nad äh, lähtepunkt ka komisjoni edasiseks tööks see on ka Bulgaaria oma töö jaoks oluline vahend selleks, et rakendada muudatusi, äh, mida CVM ette näeb. ka teistele institutsioonidele jääb nende roll. näiteks äh, Ülemkohtu Nõukogu kohustus rääkida kohtuliku sõltumatuse eest on tulevikus sama oluline, kui see on praegu ma ei lasku kõikidesse aruande üksikasjadesse, aga juhin tähelepanu kolmele konkreetsele kohustusele, mis Bulgaaria valitsus on võetud ja mis on aruande lõpus välja toodud. esiteks on peaprokuröri vastutus, Bulgaaria on liitunud Veneetsia protokolliga ning nõustunud jälgima neid soovitusi Bulgaaria äh, põhiseaduse raames. teiseks, riiklik assamblee on kohustunud kõrvaldama sätted, mis on tekitanud muret ning see lahendab konkreetse õigusliku probleemi. kolmandaks äh, jätkatakse koostööd Euroopa Nõukoguga korruptsioonivastase raamistiku nimel ja lõpetuseks protseduuri selgitus. aruandes jõuab komisjon järeldusele, et Bulgaaria on täitnud kohustusi, mis liitumisel võeti, aga see iseenesest ei ole ametlik otsus. järgmisena peab komisjon andma võimaluse nõukogule ja loomulikult ka Euroopa Parlamendile avaldada arvamust. komisjon võtab neid arvesse enne kui CVM-i lõpetav otsus Bulgaaria jaoks välja antakse. nüüd aga Rumeenia juurde. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembri aruandes ütles komisjon, et arengud Rumeenias on äh, tagurlikud. eriti toodi esile äh, survet kohtuasutustele, uusi õigusakte ning äh, kriminaalseadustiku muudatusi see ei olnud äh, mingisugune isoleeritud arvamus, vaid see oli kooskõlas äh, parlamendi varasemate otsustega ning äh, seda toetasid ka nõukogu järeldused ning see kajastas ka Veneetsia komisjoni arvamust. see oli tugev konsensus sellel teemal. komisjon tegi kaheksa täiendavat soovitust, mis tuleks lisada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuari soovitustele. kahjuks neid ei täidetud ning äh, aruandele järgnenud äh, kuudel äh, olukord halvenes. komisjon pidi pöörduma Rumeenia ametivõimude poole korduvalt, sealhulgas saatma kirja õigusriigi halvenemise kohta. sellest ajast peale on negatiivne tegevus seiskunud ning jõupingutused on olnud pigem positiivsed see ei ole endiselt aga kaasa toonud äh, tuvastatud probleemide äh, lahendamist äh, justiitsküsimusi puudutavates õigusaktides ja justiitssüsteemis. nüüd need novembri kaks tuhat kaheksateist täiendavad soovitused ei ole veel rakendamist leidnud. kõik välja toodud murekohad on endiselt olemas ning komisjoni kahtlused on kinnitust leidnud ja meil on põhjust kahelda äh, uurivate kohtunike äh, sõltumatust. jääb ka poliitilise sekkumise küsimus, me ei näe mingeid märke edasiliikumisest äh, või sellest, et tahetakse tegeleda Veneetsia komisjoniga. on olnud jät-, jätkuv äh, surve äh, ülemkohtule ja korruptsioonivastasele võitlusele. muudatused karistusseadustikus olid äh, põhiseadusvastased, aga neid ei ole selgelt tagasi võetud. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuari soovitused, ka nende osas on progress olnud aeglane ei ole olnud piisavalt selgust, koostööd ja edusamme. mõned valdkonnad, nagu näiteks süsteem, millega analüüsitakse varade tagasisaamist ja riigihankeid, seal on äh, protsess konsolideeritud, aga need on jäänud piiriküsimuste varju. ja kohtunikud ei ole panustanud positiivselt äh, nende soovituste rakendamisse seega lühidalt komisjoni järeldus on see, et soovitusi endiselt ei ole rakendatud ja täidetud. loomulikult äh, komisjon jä-, töötab äh, tihedalt koos äh, Rumeenia valitsusega, et neid soovitusi siiski täita, suur aitäh! suur aitäh teile! kolleegid, ma tahaks teile öelda, et täna ja homme kohtub äh, Veneetsia komisjon äh, äh, Sofias kõigi oluliste osapooltega, keda siin raportis mainitud on. nüüd lähme järgmise arutelu juurde. seoses ajaprobleemiga paluksin, et saadikud ei räägiks üle kahe minuti. alustame nüüd koordinaatoritega ja kõigepealt annan ma sõna proua Metsolale. suur aitäh teile, juhataja rahvapartei eh, toetab Euroopa Komisjoni järeldusi, et eh, Bulgaaria edusammud eh, koostöö jälgimiskorra, mis saavutatud edusammud on olnud piisavad. Nad on täitnud nõudmised, mis neile esitati, kui nad ühinesid Euroopa Liiduga ning nagu kuulsime, see Ehm, süsteem, äh, kui see paika pandi, äh, pidi äh, toetama Bulgaariat kohtusüsteemi kaasajastamises ning võitluses organiseeritud ehm, kuritegevuse vastu ehm, ning mehhanismi hindamine muidugi toimub konkreetsete kriteeriumite alusel ning äh, nagu eelmisel aastal konstateerisime, on paljud äh, ettepanekud äh, ka ja nõudmised täidetud, kuid äh, sel hetkel otsustati, et äh, aruandega jätkatakse ning praegu on selge, et viimase raporti kohaselt on Bulgaaria edusammud kõigile kriteeriumitele vastavad ja rahuldavad. kinnitades, et, et Bulgaaria on teinud suuri edusamme ning on valmis nüüd mehhanismi äh, lõpetaseks, lõpetamiseks äh, ning äh, peab ütlema, et Bulgaaria valitsus on edusamme väga tõhusalt taga ajanud ning ma tahaks lihtsalt ühe ääremärkuse teha. kui me peaks vaatama õigusriigi jälgimismehhanisme, mis vaatab konkreetselt üle kõik mehhanismid kõigis liikmesriikides, siis võib-olla Äh, oleks äh, kogu see mehhanism, hindamismehhanism muutub lõpetuks, muutub mõttetuks. ei ole mõtet seda teha igal aastal. suur aitäh. suur aitäh. ma ei hakka detailidesse minema kuid ma tahaks veel kord rõhutada, nagu seda Roberta Metsola tegi, et meil on vaja ülevaatlikku õigusriigi hindamismehhanismi, sellepärast et ei ole mõtet sellistel mehhanismil, mis tegeleb ainult konkreetsete ehm, liikmesriikidega, meil peaks olema võrdne tegemistusvõimalus kõigil liikmesriikidel ning ma kutsun üles uue õigusriigi mehhanismi paikapanekut, mis praeguse süsteemi muutuks, muudaks eh,, muudaks eh, praeguse süsteemi ebavajalikuks. kuid muidu on see süsteem hea ning me arvame, et CVM-i lõppemine on positiivne. tahaksin siin mainida veel ühte punkti. nimelt eh, Schengen eh, ala Schengeni aki kasutamine ei ole otseselt seotud koostöö jälgimiskorraga. meil oleks vaja me pigem kontrollida Schengeni aki üleviitmist kõigis riikides, riikides, nagu seda korduvalt on öelnud Euroopa Parlament. nii Bulgaaria kui Rumeenia täidavad Äh, vajalikud tingimused Schengeni aki äh, täielikuks rakendamisel, näiteks omaalgatusraporti äh, koostamisel kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning selles raportis meenutas Euroopa Parlament ka, et Schengeni aki täielik rakendamine ei sõltu sellest mehhanismist, nii et teeme üleskutse liikmesriikidele, et nad teeks oma kodutöö ära ning äh, lubaks äh, Rumeenia ja Bulgaaria Schengeni ala täielikuks liikmeks ning äh, samuti jälgimiskord peaks nüüd otsa lõppema, milleks olema nüüd sellist mehhanismi, mis aitaks kontrollida sõbralikult kõiki liikmesriike, aitäh. suur aitäh, proua Straik. Sorry, I was waiting for renew vabandust, ma ootasin, et öeldakse, räägitakse Renewst või? võib-olla räägib enne Renew. Thank you um,. On behalf of Renew. Renew nimel jätkan inglise keeles. kuigi tahtsin öelda ka rumeenia keeles äh,, pannes pähe oma Rumeenia saadiku kübara kuid kui ma enam ma räägin koordinaatorina fraktsiooni nimel, siis äh, pean jätkama sealt, kus mu kolleegid pooleli jätsid. ehk siis see mehhanism on olnud väga pikk ja keeruline protsess, komisjon on sellega tegelenud kaksteist aastat äh, suurema või väiksema eduga. on olnud hetki, kus Rumeenia oli rahul, siis oli kohati Bulgaaria oli häbi, kus mõlemad olid kurvad, mõlemad olid rõõmsad ning äh, korduvalt äh, äh, komisjon teatas, et protsess lõpeb selle või järgmise aasta lõpuks. ära nüüd üks järeldus, mille võime teha sellest kõigest, on see, vähemalt mina sooviksin seda teha ja olen nõus sellega, mida kolleegid enne ütlesid, et meil on vaja see protsess muuta jätkusuutlikuks, mis on integreeritud kogu õigusriigi mehhanismi, mida meie äh, oleme taotlenud selles kojas juba üsnagi pikka aega ning loodetavasti näeme, et see ka väga varsti toimub. nägime, meil on vaja üle-euroopalist äh, mehhanismi, mida saaks rakendada kõigi liikmesriikide puhul kõigis äh, riikides selgete soovituste ja ettepanekutega äh, ning seega ei oleks vaja enam eraldi protsessi nende kahe äh, riigi jaoks, ei ole vaja pidevalt esitada iga paari kuu tagant samu küsimusi, see vastab ka äh, sideme kohta, kas see äh, võib olla nähtav või mitte nähtav äh, Schengeni ala ning erimehhanismi vahel, sest äh, sellel ajahetkel piirangud kahe protsessi vahel peaksid äh, muutuma selgemaks ning äh, sel hetkel muutuks kogu süsteem aga selgemaks. seega üritame õige hetkeni jõuda võimalikult kiiresti, üritame monitooringumehhanismi integreerida sellesse üle-euroopalisse mehhanismi, aitäh! suur aitäh! ja proua Strik nüüd. suur aitäh äh, komisjonile selle hinnangu eest. me peame seda küsimust arutama koordinaatoritega, kas suudame omapoolse hinnangu paika panna, kuid tegelikult on see kõik väga eh, hea eh, arutelupõhi. näeme teatud taganemist Rumeenia puhul, kuid samas ma olen nõus äh, ka Renew küsimustega selles osas, kui tõhusad äh, need hinnangud on, võttes arvesse, äh, et me keskendume ainult kahele liikmesriigile. küsimus on ka selles, mida me saame neist protsessidest õppida uuele õigusriigi mehhanismile, kuidas, kui tõhus see on ning kuidas me suudaksime selle positiivsed küljed oma uues mehhanismis säilitada ning roheliste jaoks on selge ka see, et peaksime me selle mehhanismi eh, lahku lööma eh, Schengeni mehhanismist suur aitäh ning ma annaks sõna nüüd komisjoni liikmetele. suur aitäh teile, härra juhataja, teie raporti eest. ma tänan Bulgaariat, samuti ka tehtud äh, edusammude eest. samas aga ma olen oodanud Rumeenia raportit kolm aastat tagasi juba rumeenlased äh, tulid tänavatele, et oma äh, poha, pahameelt väljendada äh, praeguse valitsuse vastu. praeguses raportis on loomulikult palju detaile, mis on ebatäpsed, kuid ärge unustage palun et meil on täiesti uus valitsus äh, ametis Bukarestis ning äh, nad on avalikult lubanud, äh, lubanud selle erimehhanismi raportis öeldut arvesse võtta. loomulikult on nad lubanud ka Veneetsia komisjoni otsuseid täiel määral ellu viima. nagu kolleegid seda ütlesid, Rumeenia ja Bulgaaria ei ole täielikult integreeritud Euroopa Liitu seni, kuni nad ei ole osa Schengeni eh, ruumist. ma mäletan eh, endise eh, kaitseministrina, et meile, meid toodi näitena riigist, kes pidas rangelt kinni Schengeni nõudmistest ning kes oli hea näide heade tavade kasutamise kohta ja ikkagi meid ei võetud Schengeni ruumi. ning küsimus on nüüd selles, kas me loome mingisuguse sidememehhanismi ja Schengeni vahel, kõik ütlevad, et ei, aga tegelikult on see eh, side täielikult olemas. suur aitäh. kuue nimel saab nüüd sõna eh, proua Talli mulle ei meeldi, kui riike kategoriseeritakse funktsioneerivateks või mittefunktsioneerivate ning eh, ma tean, et Bulgaarial ju Rumeenia kohta, ma tahaks rääkida neist kahest riigist. ma, mulle ei meeldi, kui räägitakse jätkusuutlikust progressist, mulle ei meeldi see, ma tahaksin rääkida meediavabadusest ning nagu ajakirjanike kaitsest. teate, mitmed reporterid on öelnud, et ähvardused ajakirjanike vastu jõudnud selleni, et ajakirjanikud on ohus. kohtud äh, on sekkunud äh, iseseisvatest äh, meediaüksustesse ning on küsimusi tekkinud ka Euroopa toetuste Eh, kohta, kui need anti ettevõtetele, kes kritiseerisid valitsust. samuti eh, subsiidiumid, mida eh, on kritiseeritud kui eliidi subsiidiume ning seitsekümmend viis protsenti varjapõllumajandustoetust ei ole selge, kuhu need läksid. Mm. minu valijatest Eh, on ostnud eh, Sunset eh, linnas Bulgaarias ja nende asjaajamine olnud äärmiselt keeruline ning kohtud üritasid rahva välja pressida nende korterite omade, omanike käest, lõigates ära elektri ja veevarustuse keelusid äh, neil ka äh, saada elektrit ja vett teistest äh, allikatest. Need inimesed on pöördunud kõikidesse kohtutesse Bulgaarias ja nad said aastate pikkuse võitluse järele ka kompensatsiooni. politsei pole neid kuidagi aidanud, kohalikud poliitikud on neid ignoreerinud. mina arvan, et seda ei oleks saanud juhtuda mingis teises liikmesriigis. minu jaoks uue saadikuna, mida ma nende inimeste teha, aitamiseks teha saan? sest äh, arvan, et selline olukord on absoluutselt häbiväärne. suur aitäh. järgmisena saab sõna. proua Jontševa. Леон Бюльгар. Приветствам предложението на Европейската комисия да отпадне мониторинга върху България по механизма за сътрудничество. Suur aitäh loodetavasti eh, ei ole enam probleeme Schengeniga ühinemiseks, arvame, et Rumeenial peaks olema õigus Schengeniga ühineda. ja Schengeni agi ülevõtmine aitab meil kriteeriumitele vastata, mille liikmesriigid peavad kasutama, saaksime olla siis kõikide Euroopa institutsioonide liige, ilma et me peaksime äh, kasutama topeltstandardeid. samas äh, Bulgaaria peab äh, äh, säilitama ka võimalused vigade parandusi teha, kui on juhtunud tagasilangenud meil on vaja korralikku mehhanismi Euroopa äh, suurima ähm, korruptsiooniprobleemidega riigina on Bulgaaria hädas ja peab seda probleemi kiiresti parandama, seda on öelnud ka Euroopa Parlament ning on öeldud ka seda, et Bulgaaria valitsus äh, peab suutma tõeliste tulemusteni jõuda kõrgetasandilise äh, korruptsiooni vastu võitluses. Bulgaarias on tohutut korruptsiooni vastavalt Transparency Internationali hinnangutele. samuti meedia tegutseb raskes olukorras, kuigi samas teame ka seda, et, et praegune mehhanism ei tegele eh, meediavabadusega ja sõltumatusega, kuid samas tegu, tegeleb ta kohtusüsteemi ehm, autonoomiaga, mis, mille olukord pidevalt eh, on halvenenud viimase kümne aasta jooksul kolmekümne neljandalt kohalt oleme langenud saja üheteistkümnele kohale. ma äh, tervitan seda, et Bulgaaria eri jälgimismehhanisme ähm, lõpeb, äh, see, oleme selle ära teeninud, kui peaksime saama Schengeni täieõiguslikuks liikmeks, meid ei tohi karistada meie poliitikute pärast. suur aitäh järgmisena saab sõna härra Vitanov. aitäh, esimees. komisjoni aruanne Bulgaaria kohta on positiivne. ma tahaksin siinkohal rõhutada, et kõik, kõik fraktsioonide liikmed, kes siin praegu kohal on, on väga palju pingutanud selle nimel, et äh, selle mehhanismi äh, tegevus äh, lõpule viia. Need aruanded, neid aruandeid ei võeta tihtipeale objektiivselt, vaid sageli käsitletakse neid relvadena valimisaegsetes sõdades. Need on kui tehnilised vahendid kuid need muudeti poliitilisteks vahenditeks. ning kui me rääkisime äh, vastuseisust Bulgaaria liitumisele Schengeni alaga ja kuigi Bulgaaria täitis kõik oma Schengeni kohustused, siis need kaks olid omavahel seotud. Please <laughs> suur aitäh, härra Tšudaharu. loodetavasti hääldasin teie nime õigesti suur aitäh! Eh, reeglid kehtivad kõigile, need, kes reegleid rikuvad, peavad selle eest vastutama. Eh, teame, et bulgaarlased on olnud väga edukad, kuid ma sooviksin, et eh, kõigi koheldakse võrdseks, et teame, meenutame meile seda, et see järgimiskorda kehtestati kaks tuhat seitse meie nõudmisel, ta on ajast maha jäänud, tegemist on formaalsete organisatsiooni meetmetega, mille tingimusi oleme täitnud seda juba alates kahe tuhande üheksandast aastast. selles raportis öeldakse lihtsalt, et äh, kohtlemine ei ole või-, võrdne, äh, tegemist on äh, täiesti ebaõiglase olukorraga millest me siin nüüd tegelikult räägime, aina eh, rohkem hääli ütlevad, et selle raporti sisu on ekslik, tuleb eh, tulla tagasi ning raport uuesti üle vaadata. ma tahaksin nüüd viidata Rumeenia eh, põhiseadusele, kõiki tuleb kohelda võrdselt tuleb tupikust välja tulla, meil on selleks vaja uut kontrollimehhanismi ning hindamismehhanisme kogu Euroopa jaoks. me toetame seda, oleme selleks sammuks valmis ning loodetavasti see ettepanek läheb läbi. ühtsus mitmekesisuses Euroopa Liidu moto tähendab just seda, et sellist mehhanismi peaks rakendama kõigi riikidega ning millal me seda tehakse, äh, millal me oleme äh, Schengeni ruumi liikmed ja millal see mehhanism laieneb kõigile riikidele? Mr Terres. ja palun, härra Terres. Thank you. <clears throat> I would rather speak in english because. räägin inglise keeles, sest äh, siin on teatud asju, mida ma tahaksin täpselt välja tuua ja see on tähtis selleks, et kõik õigesti läbi tuleks. lugesin nii tehnilist kui ka poliitilist aruannet väga põhjalikult. enne kui mind valiti Euroopa Parlamenti, ma esindasin ühte USA vabaühendust, mis aastaid võitles äh, korruptsiooni vastu Rumeenias, aga toetas ka põhiõigustest kinnipidamist äh, Rumeenias kõikide kodanike jaoks. mis on nüüd siis vahepeal toimunud? pidevalt on rikutud rumeenlaste põhiõigusi ja siin raportis täiesti ignoreeritakse seda ja nüüd lugesin teie aruandeid ja üks tehniline viga ja kvantitatiivne viga, mis siin välja tuuakse, need on kõik täiesti alusetud. ma pole üldse kindel, et need aruanded on objektiivsed, toon teile mõned näited. näiteks siin ühes kohas öeldakse, et nagu äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu jälgimiskorra raportis öeldi, oli üle kahe tuhande juhtumi, mida registreeriti aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist just korruptsiooni kohta, see on vale. selle perioodi all oli kaks tuhat üheksasada üks juhtumit, mida registreeriti kohtutes. see number võib nii mõnelegi öelda üht, aga teisele teist. oli seitse tuhat kohut, nii et kui te hakkate siin arvutama, siis üle neljakümne protsendi kohtutest avasid siis korruptsioonivastase võitluse juhtumi. siin öeldakse siin ka, et peaprokuröri amet peab tegelema spetsiifiliste kuritegudega. see on vale see, et siin on äh, eriprokurör, mis tegeleb äh, näiteks sõjaliste küsimustega. nii et tegelikult tehniliselt tuleks analüüsida kehtivaid seaduseid, see on väga lihtne, siin ei ole vaja midagi arutada. seda oleks olnud võimalik väga lihtne välja selgitada, kes selle aruande kirjutas ja tõesti ka õiglasti, õiget infot edastada. inimesed Rumeenias nagu ka mina tõesti kahtlen selle aruande objektiivsuses ja teiste süüdistuste kõrval üks, mis meile väga palju äh, muret valmistab, peaks valmistama muret ka äh, Euroopa Liidule, siin nimelt Euroopa Konstitutsiooni kohta otsuseid ignoreeritakse. me näeme, mis toimub praegu erinevates liikmesriikides, kus teatud rühmad või piirkonnad on hakanud õõnestama nende riikide põhiseadust kui meie oleme selle aruannete järeldustega nõus, siis tekib siin väga ohtlik pretsedent Euroopa Liidu jaoks, kus igaüks võib lihtsalt äh, põhiseaduskohtu otsustest mööda vaadata. aitäh. proua Spurek aitäh. Need koostöö jälgimiskorra äh, kord on äh, ajutine meede Bulgaaria ja Rumeenia jaoks ja nüüd see ettepanek, et Bulgaaria peaks äh, loobuma sellest Bulgaaria puhul ja äh, laiendama kohaldusala. kas see tähendab seda, et kõikidele liikmesriikidele peaks tulevikus äh, selline õiguskorra jälgimise süsteem äh, sisse viia. järgmisena härra Kütšuk, palun. aitäh. esimees, mõned põhimõtted, mis vajavad väljatoomist. õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist tuleb jälgida igal pool, nii Bulgaarias, Rumeenias kui ka mujal meil on vaja ühist laiapõhjalist meedet, mis kataks ära kõik liikmesriigid. praegune meede oli piiratud nii ajaliselt kui ka piirkondlikult, sest ta kehtib ainult kahele riigile, Bulgaariale ja Rumeeniale ja peale selle ka valdkonnad olid piiratud ning pärast kõiki neid arutelusid, mis on toimunud libekomisjonis ja ka mujal on väga selgelt välja tulnud, et meil on vaja meedet, mis selgelt jälgiks õigusriigi põhimõtetest ja meediavabadusest kinnipidamist. praegune meede tegelikult süvendab erinevusi liikmesriikide vahel. kui meil oleks laiapõhjaline meede, siis me saaksime korralikud kaitseklauslid sisse viia, sest komisjonil oleks meede, mida ta saaks kasutada näitamaks, kus põhilistest demokraatlikest põhimõtetest kinni ei peeta. ja neid küsimusi siis ka tõstatada. nii et me peame need lõhed lõpetama Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. meil on vaja meedet, mis kehtiks kõigile võrdselt ja demokraatlikult. aitäh! ka mina tahaksin paar sõna öelda, ütleb härra Raadev. olen täiesti nõus komisjoni järeldustega, et koostöö ja jälgimiskorra raames tehtud edusammud Bulgaarias on rahuldavad ja need kohustused, mis Bulgaaria endale võttis liitudes Euroopa Liiduga, on täidetud. mul on väga hea meel, et selleaastases raportis öeldakse, et siin on tehtud suuri edusamme eh, kõikide tegurite puhul kohtusüsteemis, õiguslikus raamistikus, eh, ka veel läbiviidavas eh, kohtusüsteemi reformis, korruptsioonivastases võitluses ja samamoodi on võideldud ka organiseeritud kuritegevuse vastu siin raportis tuuakse välja need jõupingutused, mida on teinud Bulgaaria valitsus, äh, parlament, kohtud äh, ja ka õiguskaitseorganid. me oleme juba mitu korda palunud äh, koostöö jälgimiskorda meil enam mitte kasutada, sellepärast et see toob endaga kaasa topeltstandardid. tegemist on pikaajalise protsessiga ja positiivsed tulemused on ammu juba olemas. kaksteist aastat on seda korda nüüd kasutatud, me ei tea, kui palju raha on kulutatud nende aruannete koostamiseks ja tegelikult ka liikmesriikidel, teistel liikmesriikidel on sarnased probleemid korruptsiooni ja õigusriigi põhimõtetega. ja ma ei usu nüüd, et tähelepa-, et teistes riikides oleks siin probleemide vastu paremini võideldud kui meil just sellepärast on väga tähtis, et me arvestaksime sellega, et Euroopa Parlament peaks nõudma kõikidest liikmesriikidest pidevalt aruandeid korruptsioonivastase võitluse kohta. Bulgaaria on oma kohustused täitnud ning koostöö jälgimiskorda ei oleks meile enam vaja rakendada ning ootame nüüd komisjonilt ka sarnast äh, järeldust. aitäh ja nüüd annaksin sõna uuesti komisjonile selleks, et äh, komisjoni esindaja saaks vastata, palun. aitäh, esimees. suur tänu kõigile kommentaaride eest. kõigepealt äh, Schengeni küsimus. Te teate, et komisjon on siin äh, väga järjekindlalt öelnud, et ei tohi koostöö jälgimiskorda ning Schengeni ala omavahel liita, Schengen toimib omaette ja peab olema ka iseseisev. mis puudutab nüüd menetlust ja muidugi me teame, miks koostöö ja jälgimiskord sisse viidi see tulenes kohustustest, mis võeti liitumisel, tegemist on siin nii-öelda ajalooliste põhjustega, millest ei saa mööda vaadata. ja mis puudutab menetlust, siis äh, selle kohta on äh, põhimõtteliselt igal aastal äh, muret üles näidatud, aga komisjon on veendunud, et komisjon annab endast kõik selleks, et äh, täita ülesannet, mis on talle antud. me tahame olla objektiivsed, äh, ära kuulata kõik kaasatud osapooled, kontrollida fakte ning ka lõpliku teksti kontrollivad äh, liikmesriikide ametivõimud üle selleks, et üle kinnitada ka faktid. see ta menetlust on alati kiidetud ka nõukogu järeldustes ja nagu ma juba eelnevalt ütlesin, need järeldused on äh, suures osas kooskõlas äh, ka nii-öelda rahvusvahelise arvamusega nendes küsimustes Ehm, millega tegeleb ka Veneetsia komisjon ja ülejäänud kontrolliorganid. nüüd äh, tingimused. ma ei usu, äh, vabandust, põhiseaduskohus, ma ei usu, et Rumeenia aruandes äh, põhiseaduskohtu otsustest äh, mööda vaadatakse, siin öeldakse lihtsalt, et põhiseadus ja poliitika on kaks erinevat asja. sa võid äh, põhiseadusest kinni pidada, aga see ei tähenda seda, et poliitika oleks selline, mille komisjon äh, ilmtingimata eesmärkidega kooskõlas olevaks loeks nüüd üksikud juhtumid muidugi koostöö ja jälgimiskorra menetlus on pigem selline süsteemidel põhinev kord, mitte aga üksikjuhtumeid vaatav kord. nii et väärkasutused, näiteks Euroopa Liidu öö, rahade väärkasutused, jah, nendega peab tegelema eriprokurör ja see oleks meie jaoks nii-öelda veel lisameede äh, selle vald-, nende erinevate valdkondade tegemiseks. väga paljude küsimuste puhul keskenduti eelkõige üleminekule. ja sellele, et peaks olema süsteem, kus kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt kui nüüd vaadata, mis komisjon on välja pakkunud Bulgaaria jaoks, siis siin on kaks eh, meedet. esiteks eh, soovituste täitmine ja teiseks eh, see uus keskkond, mis luuakse uue õigusloomelise meetmega. seda on ka poliitilistes juhistes selgelt välja toonud, toonud äh, komisjoni uus president, see on see, mis suunas komisjon edasi liigub. tegemist on siis meetmega, mille puhul soovitakse teha koostööd kõikide liikmesriikidega võrdsetel alustel. ja tegelikult on siin õpitud ka koostöö ja jälgimiskorrast selles mõttes, et kuidas uus süsteem peaks olema üles ehitatud. et kõiki liikmesriike hinnataks ühtemoodi ja koostöö jälgimiskorra puhul on ka tegelikult äh, selged parameetrid paika pandud, mida täpselt jälgitakse. ja nagu ma juba siin mainisin, siia ei ole kaasatud meediat ja meediavabadust tegemist on uue lähenemisega, kus kõik on kaasatud võrdsetel alustel. aga annab meile ka võimaluse äh, õigusloome küsimustele keskenduda laiemapõhjalisemalt kui lihtsalt see, mis praegu koostöö jälgimiskorras paika pandud. nii et selles mõttes kui vaadata tulevikku, siis Rumeenial on siin kaks elementi, see uus keskkond ja soovitused. ning see näitab väga täpselt, milline peaks olema kurss selleks, et koostöö jälgimiskorra kasutamine lõpetada. aitäh! härra Täres soovib uuesti sõna saada, üks minut, palun. aitäh! pean tunnistama, et ma olen täiesti šokis selle üle, mida te ütlesite. tsiteerin teid. midagi võib olla põhiseadusega kooskõlas, aga mitte kooskõlas poliitikaga. kelle poliitikaga? kõik Euroopa demokraatiad on põhiseaduslikud demokraatiad, kui on probleeme kohtuga, lähed sa kohtu ette ja kui sul on probleeme seadusega, pöördud konstitutsioonikohtu poole ja põhiseaduskohtus on sul üks pool ja teine pool, kohus kuulab ära argumendid ja otsustab argumentidena. aga lihtsalt öelda. ja mul oli tõesti õigus, kui ma seda aruannet lugesin, see pretsedent, mille te praegu lõite ja te ütlesite seda praegusel hetkel siin ruumis, et igat demokraatiat ükskõik millises liikmesriigis on võimalik õõnestada, seda saab teha keegi, kes paneb paika poliitika mis põhimõtteliselt õõnestab riigi põhiseadust. mul on lihtne äh, küsimus, kes kirjutas aruande Rumeenia kohta ja milline oli siis nende inimeste taust, kes seda tegid? I mean, no... mis puudutab põhiseadust, siis ei ole nii, et me hakkaksime siin põhiseaduskohtu tööd küsimuse alla seadma aga kui vaadata seadusi ja poliitikaid, siis nende puhul on põhiseaduslikud pool ja teine pool, nagu näiteks poliitiliste valikute pool. ja need on need küsimused, millega tegeles aruanne, mitte põhiseaduslike küsimustega. tegemist on täiesti erineva lähenemisega. ja mis puudutab seda, kuidas seda aruannet koostati, võin teile lihtsalt öelda, et igal aastal on meil täpselt samad probleemid ja meil on sama vastus nendele. nagu ma juba ütlesin, nõukogu järeldustes mainitakse seda raportit, tegemist on komisjoni otsusega, mille vaatab üle siis eh, nõukogu ja liikmesriigid ja annavad ka oma heakskiidu. aitäh, oleme selle küsimuse ammendanud ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde Преминаваме към точка 24. Съобщение на Комисията до Европейския парламент и съвета. Päevakorrapunkt number kakskümmend neli, parlamendile ja nõukogule tehtud soovitused, mis puudutavad Schengeni õigustiku rakendamist Horvaatias. kallid kolleegid, kuulame ära siin komisjoni ettekande äh, teatise kohta, mis võeti vastu üheteistkümnendal oktoobril ja mis puudutab Schengeni õigustiku täielikku rakendamist Horvaatias ja ma annaksin kõigepealt sõna komisjoni esindajale ja siis edasi ükskõik millisele parlamendisaadikule, kes soovib sõna saada. härra Seifert, teil on sõna, palun. Thank you very much, good afternoon, uh, ladies. suur aitäh, äh, lugupeetud parlamendiliikmed kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, teatas Horvaatia, et nad on valmis äh, käivitama Schengeni ülevaateprotsessi kõiges olenevat olulistes poliitikavaldkondades. pärast äh, Horvaatia vastavat avaldust hakkas ülevaateprotsess peale kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta poole peal kontrollimehhanism, andmekaitse, politsei koostöö, viisapoliitika, Schengeni infosüsteemide, tulirelvade äh, ning äh, kohtu õigussüsteemi koostöö osas on äh, rahuldavalt jõudnud lõpuni ning seda just on ka nõukogu ja Horvaatiat teavitatud. ma tahaksin nüüd keskenduda välispiiride küsimusele, mis on kõige rohkem tähelepanu saanud kogu hindamisprotsessis. esimene hindamismissioon toimus äh, mais kaks tuhat kuusteist. sellele järgnesid kaks uut visiiti, millest üks toimus eh, novembris-detsembris kaks tuhat seitseteist ning teine mais kaks tuhat üheksateist. Eh, kuigi eh, esimesed visiidid toimusid kaks tuhat kuusteist ja seitseteist, leidsi aspekte, mis ei vastanud nõudmistele. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta visiit Äh, leidis, et on tehtud edusamme ning äh, rikkumisi ei täheldatud. viimane visiit kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mais kinnitas ka, et mõningad äh, soovitused eelnevatest visiitidest ei olnud täielikku rakendust leidnud. ning esialgne hindamisraport kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta visiidist sai positiivse äh, vastuse liikmesriikide poolt, kes osalevad Schengeni komitees viiendal septembril kaks tuhat üheksateist. muul, muidu aga äh, järgides kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta visiidi soovitusi Eh, andis Horvaatia edasise raporti tegevuskava rakendamise kohta, mis ühest küljest on seotud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ja seitsmeteistkümnenda aasta visiitidega eh, kui ka edasiste selgitustega eh, kaheteistkümnendast juulist, kuuendast augustist ja teisest oktoobrist. see tähendab siis seda, et praktiliselt esitati Horvaatia poole pealt igakuine raport ning kus võis konstateerida piisavat edusamme. ma, ma enniksin nüüd mõningaid detaile piiriküsimustes. üks küsimus, mis vajas sedasist selgitust, puudutas eh, piirivalvurite leidmiseks piirikontrollide läbiviimisel ning eh, saime kinnitada, et et äh, piirikontrollidele töötajate leidmine äh, on Horvaatial olnud kuus tuhat kolmsada ametikohta vastavalt esialgsetele plaanidele ning tuleb arvesse võtta ka seda, et kui äh, sisemised piirikontrollid lõpevad ära, saab veel töötajaid ka Piia, Ungari ja Sloveenia Eh, piiridelt Bosnia-Hertsegoviina ja Montenegro piiridele. edasi Horvaatia osas eh, on tehtud soovitusi seoses ehm, vajadusega parandada maapiiride eh, kaitset ja kontrolli ning esmased elemendid olid seal juba olemas, et Horvaatia peaks teha, äh, kasutada paremini ära oma tehnilisi võimalusi ning äh, ühtlasi viiks läbi paremat riskianalüüsi. üks küsimus veel, mis äh, välja selgitati ning üks küsimus veel. Horvaatia teeb piisavaid edusamme oma tehnilise jälgimise süsteemide osas, selles, mis puudutab Bosnia-Hertsegoviinat ja Montenegrot. eelkõige ma teatasin, et äh, Horvaatial on ka mobiilseid jälgimissüsteeme vaja paremini kasutama hakata. sellega seoses äh, komisjon oma teatise leheküljel kuus teeb järelduse äh, et äh, Horvaatia on teinud edusamme pärast äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta mai visiiti. komisjon leiab, et äh, Horvaatia on kasutusele võtnud meetmed, mis on vajalikud selleks, et garanteerida, et rakendus Schengeni aki ülevõtmisel on toimunud ning peame garanteerima igatahes kõike, et tehtaks kõik selleks, et kõiki tingimusi täidetaks. ühest küljest on vaja tööd teha hindamisprotsessidega, teisest küljest Horvaatia on kasutusele võtnud vajalikud meetmed, mis garanteerivad, et eh, kõik tingimused suudetaks täita. seega meie hindame olukorda nii, et eh, et äh, oleme neli aastat äh, jätkuvat äh, jälgimistööd teinud, Horvaatia on teinud jõupingutusi selleks, et ühineda Schengeni vaba liikumise alaga. sellega seoses oma kommünikee lõpus nelja, leheküljel neliteist teeb järelduse mitte ainult seoses välispiiride, vaid kogu Schengeni õigustikuga et Horvaatia teeb jõupingutusi selleks, et tingimused oleks täidetud ning et Horvaatia vajab eh, praeguste tegevuste jätkamist eelkõige välispiiride kontrollimisel. meie seisukohast lähtudes kutsume üles nüüd ka nõukogu selle kommünikee arutamiseks ning eh, järgmiste sammude astumiseks. Благодаря ви suur aitäh! nüüd lähme avalduste juurde, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid. proua Metsola, teil on sõna. suur aitäh teile. ma tahaksin tänada komisjoni tema väga ülevaatliku ning põhjaliku äh, ettekande eest. ma võin rääkida lühidalt, meie Schengeni ala on aluseks võtnud äh, vastastikusele usaldusele, välispiiride tõsisele kaitsele ning äh, praegust tegevust vaadatakse pidevalt üle ning äh, olukorda parandatakse pärast äh, Horvaatia valitsuse poolset tõsiseid investeeringuid, täidab Horvaatia kõiki kriteeriume, nad on valmis Schengeni alaga ühinema, nad on teinud seda, mida neilt nõutud on ning meie peaksime nüüd unustama selle eest, Eh, ning Schengeni ala aitab tugevdada Euroopa koostööd, tugevdada Euroopa ähm, koostööd ning tugevdada meie välispiire, aitäh. SND nimel saab, saab sõna härra Triidal. suur aitäh, suur aitäh teile. ma olen kiirabiarst, ma töötasin äh, Jaši linnas Rumeenias ning e, minu nimi on härra Tšurudaru. ma e, meil on siin tegemist jälle silmakirjalikkusega. kallis komisjon, ma ei saa vaiki olla, kui e, me räägime sellest, kuidas koheldakse rumeenlasi. millal Rumeenia ühineb Schengeni ruumiga? suur aitäh järgmisena saab sõna proua Strik. aitäh komisjonile ettekande eest ning raporti eest. ma tahaks keskenduda välispiiride kontrollimise küsimusele äh, seoses põhiõigustega, eelkõige puudutab see asüülimenetlust. Äh, nagu komisjon äh, seda võib-olla teab, olen ma tegelenud faktide otsi, kuid just tagasisaatmiste kohta Horvaatia äh, piiridel parlamentaarse assamblee jaoks ning äh, olen äh, ka teadlik ning paljud teised organisatsioonid on väga aktiivsed, nad ütlevad, et migrantidel on väga raske üle piiri saada ja kui nad saavad üle piiri, on neil asüüli taotlemisega suuri raskusi ka kuulsime, kuidas Bihaži linnapea on korduvalt kaevanud selle üle, et ta on ähm, seotud Horvaatia valitsuse erirühmadega soonitud kokkupuutuma, kui äh, illegaalsed immigrandid lükati üle piiri tagasi Bosniasse ma ütlen nüüd konkreetselt, ma ei näe raportis selle kohta midagi, kuid ähm, see tekitab minu jaoks küsimusi, millise piirini on seda ülikorda, äh, olukorda hinnatud, kui palju seda on arvesse võetud äh, ning äh, minu meelest on see asi pisut ebaselge, kui vaatate äh, lehekülge neliteist, siis see ütleb, et äh, et ähm, piirikontrollid äh, peavad täiel määral toimima, samas öeldakse, Horvaatia peab garanteerima, et äh, end-, tingimusi endiselt täidetakse, minu küsimus on üsnagi konkreetne, kas komisjon antud hetkel äh, on jõudnud järeldusele, et praegused, praegu need, need, see toimingud äh, Eh, on kooskõlas eh, Schengeni piirireeglitega ja inimõiguste kohustustega, inimõiguste hartaga ja süüliakiga. see ei ole minu jaoks selge järeldustes, arvan, et see on väga oluline, komisjon viitab ka uutele monitoorimismehhanismidele, kas oleks võimalik seda pisut selgitada, kuidas need mehhanismid hakkavad toimima, kas need on läbipaistvad, millise määrani ning eh, kuidas oleks seda ülikon-, üli-, olukorda võimalik paremini analüüsida ning minu põhiline küsimus on see, eh, kas see on kooskõlas ja kui see ei ole kooskõlas, eh, siis kuidas oleks meil võimalik saada garantiisid äh, et need kooskõlastused toimivad ning kas on võimalik öelda, et tegemist on otsustava kriteeriumiga, enne kui lõplik otsus langetatakse? Thank you for Gue, Mrs. aitäh ja Gue nimel palun proua Taali. aitäh, esimees. nii palju küsimusi ja nii vähe aega, nagu alati meil on olukord minu meelest see äh, komisjoni avaldus on äh, vastuolus äh, tegeliku olukorraga. nelja aasta jooksul olete ise tunnistanud, et sõltumata sellest, et on mittevastavusi tingimustega, sõltumata sellest, et on tõendeid tagasisaatmiste ja inimõiguste rikkumise kohta Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina piiril, endiselt Äh, ütlete, et äh, jah, tulge ja ühinege meiega. see on suur vastuolu. näib, et öeldakse, et seni, kuni liikmesriigid äh, sulgevad Euroopa Liidu välispiirid, siis saavad nad liikuda Schengeni alaga, sõltumata sellest. ja komisjon tunnistab, et varjupaigataotlejate inimõigusi rikutakse ning kasutatakse üleliigset jõudu piiril Nad ütlevad, et see on jätkuvalt probleem. ühest küljest on meil üksikasjalikud äh, detailid piirikontrolli kohta, aga inimõiguste kohta on asi hägune. kuidas see asi toimib, kes on seal kaasatud, milline on ajaraamistik, millised komisjoni teenistused on kaasatud ning äh, kuidas teavitatakse Euroopa Parlamenti nendest arengutest? kuidas võib komisjon anda rohelise tule, kui seda meil ei ole? sest tundub, et te ütlete, et mõningaid, mõningad õiguslikud kohustused on olulisemad kui teised. kas te ei ole nõus, et tegelikult on Schengeni õiguslikuks nõudeks see, et kõiki äh, kriteeriume, kõiki seaduslikke kriteeriumeid tuleb järgida ning see tähendab ka põhiõiguste äh, kaitsmist, mida praegu ei toimu meil on vaja vastuseid küsimusele selle kohta, milliseid tõendeid võeti arvesse, kui hinnati seda, et Horvaatia vastab artiklile neli Äh, Schengeni äh, piirieeskirjaga. meil on vaja vastuseid küsimusele selle kohta, kas komisjon koostab konkreetsed soovitused põhiõiguste kohta ja Horvaatia valitsuse äh, täitmise kohta, millele valitsus peab vastama. kuidas järgmise aasta Schengeni hinnang ja jälgimismehhanism üritavad toime tulla nende puudujääkidega, mis meil esinevad ja miks me peaksime lubama asjal edasi minna kui neid kriteeriumeid ei täideta. see on ebaseaduslik äh, õiguslike kohustuste eristamine ja me ei saa seda lubada, me ei saa sellel protsessil lubada jätkuda, enne kui olukord paraneb. Thank you. Mr Ressler. aitäh ja härra Ressler, palun. Thank you very much, Chair and thank you for the aitäh esimees ja aitäh ka komisjonile ettekande eest selleks, et Horvaatia kodanikud saaksid kasutada täiel määral vaba liikumist, mis on üks Euroopa Liidu suurimaid saavutusi. selle nimel on Horvaatia valitsus täidnud rangeid kriteeriumeid Schengeni alaga liitumiseks. loomulikult me oleme teadlikud mõningatest süüdistustest, mis äh, paljud vabaühendused on esitanud. kuid kogu selle konteksti tõttu oleme äh, eriti õnnelikud, et ainus pädev asutus, mis tõepoolest suudab vastu võtta objektiivse ja tehnilise hinnangu, on kinnitanud, et Horvaatia on täitnud kõik need ranged liitumiskriteeriumid. enam kui kuus tuhat Horvaatia politseinikku kaitseb praegu Euroopa Liidu pikimat maismaapiiri ning seetõttu me oleme väga õnnelikud, et Horvaatia liitumine tagab parema liikluse, majandusliku koostöö ning parema kontrolli välispiiridel. ning kõigi nende argumentide tõttu ei ole see mitte ainult Horvaatia huvides, vaid see on ka kogu Euroopa Liidu huvides, et Horvaatia liituks Schengeni alaga. aitäh! aitäh ja härra Mark Vart! just räägin saksa keeles, kui olete nõus. ka mina arvan, et Euroopa Liidu huvides ning ka Horvaatia kodanike huvides on see, et Horvaatiast saab Schengeni liige. aga ma arvan ka, et see on Euroopa Liidu huvides, et me oleme üksteise vastu aus, et kui me ütleme, ausad, kui me ütleme, et siin on vabaühenduste etteheiteid, Need on küll ainult subjektiivsed, samal ajal kui objektiivsed arvamused ütlevad, et kõike seda, mis on välja toodud, pole tegelikult olemas. ei ole ju mitte ainult vabaühenduste etteheiteid, ka mina võin etteheiteid teha, ma olen seal piiril käinud, olen inimestega rääkinud seal ja on täiesti ilmselge, et need videod, mis on olemas, seal ei ole näitlejad, kes mängivad. on täiesti selge, et need nelisada tõendatud juhtumit ähm, on tegelikud inimesed, tegemist on Bosnia lastega, keda on hammustatud, kelle luid on murtud, kelle telefonid lõhutud ära. ei usu, et nad ise kõik oma telefonid ära lõhkusid ja pärast seda oma luud murdsid ja ennast ise hammustasid selleks, et tõestada, et neid ei lastud Horvaatiasse sisse. Horvaatia ei anna süstemaatilistelt inimestele õigust varjupaika taotleda, põhimõtteliselt nad surutakse piirilt tagasi vägivallaga ja ma ei ütle seda nüüd selleks, et mingeid etteheiteid siin välja mõelda, vaid ütlen seda sellepärast, et olen seda oma silmaga näinud. ja ma tõesti arvan, et väga tähtis on rääkida asjadest nii, nagu nad on. kui me ütleme, et see on Horvaatia huvides, et Horvaatia saab Schengeni liige, siis peame me ka ütlema, et meie huvides on see, et kõik kriteeriumid oleksid täidetud. ja arvestades nüüd sealset olukorda ja seda, et me tegelikult ei tea, milline on reaalne olukord, sest ühed väidavad üht ja teised teist äh, vastavalt sellele, kas nad on kohapeal käinud või mitte, kuidas me saame siis siin äh, ausalt üksteisega rääkida, üksteist usaldada ja olla kindlad, et Horvaatias tehakse selgeks ja tunnistatakse, et inimõiguste rikkumine on suureks probleemiks ja samal ajal inimõigustest tuleb kinni pidada, kui ollakse Schengeni süsteemis ja ma tahaksin ka teada, kuidas komisjon kirjeldab seda olukorda piiril. tahan ise ka isiklikult teada saada, kas komisjoni seisukoht kattub sellega, mida mina nägin koha peal või on tegemist ka veel mingi kolmanda reaalsusega, mida pole keegi maininud? aitäh ja ma annaksin nüüd sõna komisjonile Thank you very much uh,. suur tänu. üritaksin ühekaupa küsimused läbi võtta. ja ma tahaksin alustada põhiõigustest. see oli üks põhilisi probleeme, mis esile tõsteti. ning eelkõige tagasisaatmiste probleem hinnangu valmistamisel komisjon uuris, kuidas valitsus täidab neid kohustusi, mida Euroopa Liiduga liitumisel võeti äh, seoses põhiõigustega. komisjon äh, kinnitab ka oma teatises, et äh, Horvaatia teeb jätkuvalt edusamme inimõiguste, põhiõiguste kaitsmisel. konkreetsed süüdistused, mis tehti varjupaiga taotlejate kohta, tuleks äh, mm, saata Horvaatia ametiasutustele äh, uurimiseks. ja me eeldame, et Horvaatia tegeleb nende süüdistustega äh, kiiresti ning hoiab komisjoni informeerituna ja komisjon jätkab olukorra jälgimist tuleb meeles pidada, et kui nõukogu otsus Horvaatia täieliku liitumise kohta on välja antud, siis on komisjonil ka võimalik äh, läbi viia teavitamata Schengeni äh, hindamiskülastusi, kuid äh, praegu saame kahjuks teha ainult etteteatatud külastusi, mis võtab ära selle üllatuse-elemendi, nagu te ütlesite, kui me läheme välispiiridele vaatlema. seega sellised ette teatamata külastused saavad võimalikuks siis, kui sisepiirikontroll on äh, ära kaotatud ja kindlasti kaasneks äh, sellega ka komisjoni poolt äh, tihedam jälgimisvõimalus. me ei tahtnud aga nii kaua oodata. seetõttu komisjoni taotlusel loodi jälgimismehhanism. selle eesmärk oli tagada, et Horvaatia piirikontrolliameti tegevus on kooskõlas rahvusvaheliste kohustuste ja Euroopa Liidu õigusega ning järgib põhiõigusi ja äh, järgib ka äh, Euroopa Liidu varjupaigaõigusest tulenevaid äh, õigusi. me andsime Horvaatiale kuus koma kaheksa miljonit eurot äh, hädaabi toetust kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembris nüüd on kehtestatud jälgimismehhanism, millega tagatakse, et kõik meetmed, mis välispiiridel võetakse, on proportsionaalsed ning kooskõlas põhiõigustega. sellel jälgimismehhanismil on kolm peamist eesmärki. esiteks ja kõige olulisemaks jälgitakse seda, kuidas politseiametnikud toimivad äh, ebaregulaarse äh, rände ja varjupaiga küsimustes ning äh, seda rakendab äh, ÜRO äh, varjupaigaküsimuste volinik. Äh, ning seda tehakse koostöös Horvaatia piiriametnikega ning väliskontrolli ametnikega, kes esindavad siis Siseministeeriumit. veel üks oluline valdkond on inimeste suhtumise muutmine ja sellele suunatud koolitused Nad peavad mõistma, et äh, migrandid ja inimesed, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, peavad saama äh, korraliku kohtlemise osaliseks. seetõttu on politseinike koolitamine teine osa sellest jälgimismehhanismist, äh, mille jaoks see kuus koma kaheksa miljonit eurot on eraldatud. koolitust viib läbi ÜRO varjupaigavolinik ning erinevad kodanikuühendused. kuid see ei puuduta mitte ainult koolitust, vaid standardseid tegevusprotseduure, mis arendatakse välja koos Horvaatia piiripolitsei esindajate, ÜRO voliniku ja kodanikuühiskondadega. ning viimaseks on koostöö Horvaatia ametiasutuste ning kodanikuühiskondade vahel erinevad äh, töötoad, ümarlauaarutelud, et oleks võimalik arvamusi vahetada mõlemal poolel. seetõttu meie arvates äh, on see detsemb-, eelmise aasta detsembris loodud jälgimismehhanism võimalus äh, sõltumatult jälgida neid tegevusi, mida Horvaatia piiripolitsei läbi viib. ning lõpetuseks kinnitada jälgimismehhanismi täiendav protokoll, mille on sõlminud Horvaatia siseministeerium ning ÜRO volinik just nende ametite jälgimise kohta. see on äh, mingil määral paralleelne protsess, aga ÜRO rahastus oli ülioluline selleks, et äh, luua praktiline koostöö, jälgimine ja koolitus see puudutas nüüd eelkõige tagasisaatmisi ja põhiõigusi. seoses Rumeenia ja Bulgaaria küsimusega ja komisjoni seisukoht on väga hästi teada. Äh, volinik Avramolis rõhutas korduvalt, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, mis on täitnud kõik kriteeriumid Schengeni alaga täielikult liitumiseks, Äh, saavad õiguse äh, kaotada sisepiiri kontrollid ning liituda täielikult Schengeniga. Äh, komisjon võttis selle seisukoha väga selgelt vastu otsuses Bulgaaria ja Rumeenia kohta. komisjoni meelest on mõlemad riigid täiel määral valmis Schengeniga liituma. otsus on nüüd poliitiline, poliitiline otsus, mille peavad ühehäälselt vastu võtma kõik Euroopa Liidu liikmesriigid see puudutas nüüd Rumeeniat ja Bulgaariat, põhiõiguse tagasisaatmine, suur aitäh! Mrs Dali, one minute please yeah,. Well, just... proua Dali, üks minut, kuna meil on aega ja minu meelest vastused ei olnud piisavalt üksikasjalikud. mina tahaksin saada rohkem infot selle kohta, millal see jälgimismehhanism äh, loodi ja kuidas see toimib, kuid me räägime ÜRO volinikust ja Horvaatia ametiasutustest, kes on sellega seotud, siis äh, tahaks teada, kas on ka keskne jälgimisorgan ja kuidas see toimib, kas te lihtsalt annate raha erinevatele rühmadele? näiteks koolitus, kui palju politseinikke on koolitatud, äh, kuidas te teate, et neid on koolitatud, kes on äh, seda tööd jälginud? probleem siin seisneb selles, komisjon on tunnistanud, et meil on probleem inimõiguste kaitsmisega. seda õiguslikku kriteeriumit ei ole veel täidetud. sellegipoolest te ütlete, et Horvaatia liitumine äh, Schengeniga peaks jätkuma. minu meelest ei ole see seaduslik sest kõik õiguslikud nõudmised on võrdsed ning te olete tunnistanud, et põhiõigusi, inimõigusi, nendega seotud õiguslikke nõudeid ei ole täidetud, seega mina tahaksin tõepoolest saada rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas see jälgimismehhanism loodi. ma tahaksin kuupäevi ja kohti äh, selle kohta, kuidas te neile raha andsite, millal te raha andsite, kuidas sellega on. aitäh, härra Markvart, üks minut. Um, ma üritan teha lühidalt. ma ei taha süüdistada konkreetseid politseinikke, aga ma kuulsin, mitte ei näinud küll oma silmaga, aga ma kuulsin teateid selle kohta, et äh, piiripolitsei Horvaatia piiril kasutab väga palju jõudu ning väga raske on eitada, et äh, ei ole toime pannud kuritegusid. seega ma tahaksin küsida, kas on tõendeid selle kohti, kohta, et politseinik kodanikke eh, ootavad eh, mingid tagajärjed, kui nad toetavad tagasisaatmise, kas on mingisuguseid tagajärgi, kas on tõendeid tagajärgede kohta, tagajärgede kohta politseiametnike jaoks, kes rikuvad seadust või tagajärjed politseinike jaoks, kes eitavad seaduse rikkumist? aitäh ja härra Ressler, palun üks minut. üks täiendav lühike kommentaar see oli keeruline õiguslik ja tehniline hindamine, mis viidi läbi koha peal. see toimus mitme kuu vältel ja see kinnitas kõiki tehnilisi edusamme, mida Horvaatia politsei ning äh, valitsus on teinud. me peaksime vältima äh, selle asja poli-, poliitiliseks muutmiseks, tegu on tehnilise hindamisega ja see toimus pikema perioodi vältel. jah aitäh ja proua Streik, üks minut. aitäh, ma nõustun eelmise kõnelejaga. me ei tohiks seda politiseerida. see puudutab fakte ning minule jäi silma see suur vastuolu selle vahel, mida institutsioonid on järeldanud. mainisin neid enne Põhiõiguste Amet, ombudsman, kuid see on vastuolus äh, riiklike asutuste seisukohaga Te ütlesite, et teil ei ole lubatud teha ette teatamata äh, visiite. kuidas te siis äh, põhjendate seda, et meil on alust järeldada, et äh, olukord paraneb ja et olukord ei ole küll nõuetele vastav, aga peaaegu nõuetele vastav? millistel alustel te oma järeldused tegite? ja nüüd see jälgimismehhanism. see on juba peaaegu aasta toiminud, millised on tulemused? kas tõepoolest äh, selle jälgimismehhanismi alusel on tehtud need järeldused? kuidas meie saaksime juurdepääsu informatsioonile, mis tugineb sellele jälgimismehhanismile, aitäh! Thank you, Mr Seifert. aitäh ja härra Seifert, kaheks minutiks sõna. aitäh! see projekt ise, hädaabi olukorra jälgimismehhanism, algas äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, septembris. see kestis oktoobri lõpuni äh, neliteist kuud, kuid ühekuuline pikendus on välja pakutud, seega mehhanism ei ole veel täielikult lõppenud protsess algas aprillis kaks tuhat üheksateist ning see lõpeb ümarlauaga küsim-, äh, järelduste teemal. kuna äh, projekti pikendati, siis ümarlaua aeg ei ole veel äh, täpselt paigas. Horvaatia ametivõimud on esitanud eduaruandeid ning seda arutatakse lõplikul ümarlaual. seega võib-olla paari nädala pärast on õige aeg vaadata, millised on tulemused. nagu iga komisjoni rahastatud projekti puhul, siis Horvaatia liikmesriigi ja kasusaajana peab esitama üksikasjaliku lõpparuande komisjonile. nüüd äh, küsimus komisjoni arvamuse kohta kahjuks me ei ole alati kohapeal, aga jälgimismehhanismi rakendab Horvaatia koos erinevate sidusrühmadega, näiteks vabaühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid. meie saame ainult lõplikud aruanded. kuid igal juhul ei ole komisjoni vastutus karistada äh, Horvaatia ametnikke, vaid see on Horvaatia ametivõimude vastutus, aitäh. aitäh, sellega oleme arutelu äh, antud teemal lõpetanud ja võtame päevakorrapunkti kakskümmend viis, muud küsimused punkt kakskümmend kuus, järgmised koosolekud äh, peavaksid toimuma üheteistkümnendal novembril kaks tuhat üheksateist kella kolmest poole seitsmeni siin Brüsselis ning ka kaheteistkümnendal novembril kella üheksast hommikul äh, poole üheni ning poole kolmest poole seitsmeni. taas kord Brüsselis, aitäh!